Start... me alustame oma koosolekut. kas kellelgi on päevakorra kohta midagi öelda, ei ole? siis loeme päevakorra kinnitatuks ilma igasuguste probleemideta. kõik keeled on täna kasutusel, välja arvatud soome, horvaadi ja malta keel. meil on ka uus liige siin komisjonis, härra Joachim Starbati. temast saab siis tööhõivekomisjoni asendusliige. ta on ECR fraktsioonist ja meie komisjonis on ta siis uus liige. kolmas päevakorrapunkt meil toimub äh, ühiskoosolek äh, äh, majandusdialoogi osas EKON komisjoniga ja ähm, meil toimub see ühiskuulamine siis niimoodi, et kohal on ka volinikud Dombrovski, Tyson ja Moskovitši, see kuul-, kohtumine toimub siis homme ja tahaksin teile öelda, et me alustame kell kaheksa hommikul ja ma tõesti loodan, et te lähete täna vara magama, nii et, et te homme kohale jõuate kell kaheksa, see kohtumine kestab siis kaheksast kümneni, mitte siin selles ruumis, vaid Janni majas ruumis neli kuu kaks, nagu te teate on meie jaoks väga oluline, et me peaksime sellise ühise kohtumise EKON komisjoniga, nii et, et ma loodan, et te osutate sellele vajalikku tähtsust veel teateks, äh, kiirkuulamine toimub homme pärastlõunal äh, äh, veerand neljast veerand viieni. see tähendab, et me peame tõesti tegutsema kiiresti. see kuulamine on siis jätkuks nendele aruteludele, mida me pidasime, kui kutsusime kohale enne valimisi palju noori inimesi erinevatest liikmesriikidest, nüüd nad tulevad selleks kuulamiseks siia tagasi. meil on ka kokteili vastuvõtt ning osalejaid on siis eh, sada, eh, sada noort inimest tuleb sellele kuulamisele siis peale meie veel. ning eh, niimoodi tahame siis noortele näidata et me suhtume nende seisukohtadesse tõsiselt. nii et, et ma tõesti loodan, et paljud saadikud sellel kiirkuulamisel osalevad. meil on külastajaid ka siin, kakskümmend külastajast Kreekast ja ka kõrgetasemeline ametiühingu esindajate rühm on siia kutsutud. Te olete kõik äh, väga teretulnud ning ka homme on meil kaks külastajate äh, rühma, umbes kolmkümmend viis inimest kokku ning äh, homme tervitan siis neid kui kellelgi ähm, midagi selle vastu ei ole, siis võime oma kahekümnenda novembri koosoleku protokolli kinnitada muutmata kujul ja näib, et vastuväiteid ei ole, hästi. ja nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. Äh, selleks on siis äh, mõttevahetus härra Keerumiga, kes on äh, põhiõiguste ameti direktor ning nagu te teate, on tegu siis ametiga, mis tegeleb põhiõigustega, samuti puuetega inimeste õigustega, laste õigustega, romide õigustega ja nõnda edasi härra Kerm, meil on väga hea meel, et te olete täna siin ning meid tõesti huvitab see, mis teil öelda on ja nüüd palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, mul on väga hea meel täna siin olla ning äh, teiega mõtteid vahetada. minu arvates oleme me siin äh, väga suurepärasel päeval, sellepärast et täna tähistame viie aasta möödumist äh, põhiõiguste harta juriidiliselt siduvaks muutumisest kogu Euroopa Liidus ning äh, meie jaoks on see tõesti oluline verstapost põhiõiguste arengus Euroopas niisiis aitäh, et te mind just sellel konkreetsel päeval siia kutsusite ja loomulikult ei maksa ära unustada, et põhiõiguste harta käsitleb väga tugevalt ka majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi, mis teie komisjoni jaoks on eriti olulised. kui vaadata, mis nende viie aasta jooksul on juhtunud, Äh, kui minna tagasi äh, esimesse detsembrisse kaks tuhat üheksa, siis ma arvan, et on palju asju, mille üle me võime uhked olla. Euroopa Liidus on juhtunud üsna palju asju. meil on palju rikkalikum, palju tugevam põhiõiguste raamistik, äh, mille eesmärk on austada, kaitsta ja täita Euroopa Liidu kodanike põhiõigusi ma ei hakka siin kõiki neid õigusi üles lugema, aga vaatame näiteks äh, kas või neid seadusi ja poliitikaid, mis on vastu võetud või näiteks ohvrite kaitse, ohvrite õiguste direktiiv on väga oluline samm edasi, äh, juurdepääsu parandamine õigussüsteemile ja nõnda edasi. uue äh, komisjoni koosseisus meil on ka üks asepresident kes tegeleb just nimelt põhiõiguste küsimusega ja loomulikult on Euroopa Parlament äh, palju tugevam ja parlament on alati põhiõigusi kaitsnud. niisiis, asjad on edasi arenenud, meil on tugevam raamistik, samas me kõik teame, et rahuloleks pole põhjust, me seisame silmitsi väga tõsiste probleemidega ja väljakutsetega Äh, arvestades seda, et me oleme majanduskriisi tingimustes ning me oleme olnud äh, tunnistajaks ka sellistele tegevuspoliitikatele, mis on olnud ajendatud majanduslikust olukorrast ja on äh, seadnud küsimärgi alla mõned põhiõigused nagu juurdepääs haridusele, kohtumõistmisele, õigus tööle ning loomulikult õigus olla mittediskrimineeritud. ma olen tõesti kindel, et äh, äh, teised teevad seda, aga tahaksin tsiteerida paavst Franciscust, kes käis möödunud nädalal parlamendis ja tsiteeriksin ühte lõiku tema kõnest. mis väärikus saab meestel ja naistel olla, äh, kui nad on allutatud igasugusele diskrimineerimisele, millist väärikust võib inimene leida loota kui tal pole toitu ja elu, ellujäämiseks eh, põhilist ja mis veelgi hullem, eh, kui neil ei ole tööd, mis annab inimesele väärikuse. ma arvan, et eh, see on teema, mis puudutab otseselt teie komisjoni ja otseselt ka põhiõiguste kaitset niisiis räägiksin nüüd natukene sellest, kuidas põhiõiguste amet toimib ja juhiksin tähelepanu kolmele eriti kaitsetule rühmale praeguses olukorras, puuetega inimesed, romid ja siis lühidalt ka lastest. kui vaadata puuetega inimesi, siis te ilmselt teate väga hästi, et väga palju nendest on töötajad, ligemale pooled kõigist puuetega inimestest Euroopa Liidus ainult äh, töötavad ja kui võrrelda siis äh, seda ülejäänud elanikkonnaga siis, siis äh, seitsekümmend protsenti inimesed töötavad, inimesed, kellel ei ole puuet, siis nii-öelda, et erinevus puuetega ja puueteta inimeste vahel on üsna suur. ja samasugune pilt valitseb ka hariduse vallas niisiis äh, üha rohkem on puuetega inimeste hulgas neid inimesi, kes ei ole kogu kooliprogrammi läbinud. see omakorda tekitab vaesust ja sotsiaalset tõrjutust ning äh, niimoodi tekib selline negatiivne äh, arenguspiraal puuetega inimestele ja seetõttu, seetõttu puuetega inimeste õiguste konventsioon ongi väga oluline vert-, verstapost Äh, tegemist on siis rahvusvahelise üldsuse katsega äh, seda negatiivset arengut äh, ümber pöörata ja see areng ei ole ise, iseloomulik ainult Euroopale. Euroopa jaoks on see probleem aga ainulaadne selles mõttes, et esimest korda on Euroopa ratifitseerinud rahvusvahelise konventsiooni selles vallas. ning see mõjutab Euroopa Liidu õigust kõigepealt Euroopa Liit ise, Euroopa Liidu institutsioonid, minu enda institutsioon peavad hakkama seda konventsiooni järgima, me praegu tegeleme sellega. me oleme läbi viinud institutsioonide esimest mitmekesisuse auditit, nägemaks siis, kuidas on võimalik oma tegevust parandada ning äh, Euroopa Liidul on siin ka ühine pädevus liikmesriikidega Euroopa Liidul on pädevus äh, mittediskrimineerimise osas tööhõive vallas ja samuti arengu äh, rahastamises. Need on kaks väga olulist valdkonda ning äh, uued reeglid Euroopa Liidu tõukefondide jaoks on siin eriti olulised. Need reeglid tagavad selle, et puuetega inimestega peetakse nõu, nende vajadusi võetakse arvesse, kui töötatakse välja uusi projekte Äh, tegemist on väga olulise esimese sammuga ja meie jaoks on väga oluline siis see äh, samm konventsiooni suunas. samuti tahaksin rõhutada seda, et meil on väga oluline, et meil oleks tugev seireraamistik ning äh, et parlament toetaks äh, põhiõiguste ametit, samuti komisjon, puuetega inimeste liikumised äh,, et äh, tõesti nende tegemadega tegeldakse, me tahame koostada tegevuskava, millised on siis need peamised äh, murepunktid nii institutsioonide jaoks kui ka teiste jaoks. põhiõiguste amet on puuetega inimeste teemaga tegelenud juba aastaid, iseäranis äh, oleme siis iseseisva eluga toimetulemise teemaga tegelenud ning äh, tuleksin äh, selle teema juurde tagasi siis, kui meie töö selles vallas on juba natuke kaugemale jõudnud. nüüd aga räägiksin ühest teisest elanikkonnagrupist, kellele tahtsin tähelepanu juhtida, nimelt romidele. Äh, selles vallas on Põhiõiguste Amet läbi viinud Euroopa kõige põhjalikuma uuringu. me pöördusime kaheksa tuhande romi poole, intervjueerisime neid siis nende sotsiaalmajandusliku olukorra kohta, diskrimineerimise kohta ja teiste põhiõiguste alaste teemade kohta. ja samuti in-, intervjueerisime umbes kahtekümmet tuhandet nende naabrit näha, et näha, millised on need üldised äh, vaesuseks tulenevad probleemid selles piirkonnas ja millised on konkreetselt romide probleemid. ja siis äh, võtsime ühendust ka kolmesaja omavalitsusega, et välja selgitada, kuidas nemad nende probleemidega igapäevaselt tegelevad. kõik need andmed on olemas meie veebilehel ja äh, neid on lugeda üsna šokeeriv, aga juhiksin paarile asjale tähelepanu. kõigepealt kirjaoskamatus me näeme et, et äh, viisteist protsenti romi meestest ja umbes veerand romi naistest ei oska lugeda ja kirjutada. ning äh, kui võrdleme seda siis nende naabritega, siis ainult üks protsent äh, rahvastikust üldiselt on kirjaoskamatu, nii et, et see lõhe on tõesti väga suur ja see on seotud jällegi ka sellega, kuidas käiakse koolis, milline on koolides, koolist väljalangemise määr, see on romide puhul oluliselt kõrgem kui, kui teiste puhul ja see loomulikult ähm, mõjutab äh, ka nende tööhõive määra. Äh, romide osas on siis töötus kolm korda kõrgem kui teiste hulgas. nii et, et meie ees seisavad väga suured väljakutsed ning seetõttu on äärmiselt oluline, et me hoolitseme selle eest, et liikmesriigid äh, jätkavad tööd romide integreerimise strateegia kallal. Need strateegiad on olulised muutusi äh, edasiviivaks jõuks ja neid muutusi on liikmesriikides vaja, äh, nendes liikmesriikides, kus on üsna märkimisväärne romide kogukond põhiõiguste amet jätkab selliste uuringute läbiviimist ja me korraldame ka mm, äh, seminari, kus, kuhu kutsume kokku siis liikmesriigid, et me saaksime vaadata, äh, kuidas äh, jälgida, milline see edu integreerimise vallas on olnud nii et, et tahaksime suurendada vastutustunnet nii riiklike kui ka Euroopa Liidu vahendite kasutamisel selles, selles valdkonnas. napid vahendid, mis selle valdkonna jaoks on, tuleb ära kasutada palju paremini. ning lõpetuseks laste teema. Ehm, jah, ehm, romide lapsed ja nende haridus, sellest me juba kõnelesime. kui vaadata rahvastikku üldiselt, siis me näeme, et lapsi on üsna rängalt tabanud majanduskriis, kolmkümmend protsenti lastest on vaesuse ohus või sotsiaalse tõrjutuse ohus, see on, need on tõesti väga murettekitavad arvud ning me Euroopas peame vaatama, et meil terve põlvkond inimesi lihtsalt kaduma ei läheks. põhiõiguste amet teeb selles vallas tööd praegu äh, äh, vaatame vägivalda ja, ja vaenulikkust puuetega laste suhtes, aga ka lastekaitsesüsteeme üldiselt, seda, kuidas lapsi kaitstakse, kas neil on juurdepääs äh, õigussüsteemile, kuidas õigussüsteem neid kohtleb. Need on siis mõningad olulised asjad, mis meile muret valmistavad ning äh, võib-olla annavad need ka siis äh, mõningase ülevaate sellest, kuidas me tegutseme. ja nüüd juhiksin tähelepanu mõnele olulisele arengule järgmisel aastal. kõigepealt esimene raport, mille plaanime avaldada on jällegi väga tihedalt seotud teie tööga, see puudutab siis äärmist ärakasutamist või ekspluateerimist Euroopas, sisuliselt kaasaegsed orjused, äh, midagi kaasaegset sellest midagi ei ole, see on see niisama vana ja inetu nähtus, nagu ta alati on olnud, aga tänapäeva Euroopas on olemas orjus ja me üritame jällegi äh, läheneda sellele teemale nii juriidilisest kui sotsiaalsest aspektist. me inter-, intervjueerisime tööinspektoreid ja teisi, et välja selgitada, millised on tänapäeva Euroopa nõrgad kohad. veel üks raport, mille kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses avaldame, on raport või pigem mingi jätku, jätkuraport esimesele uuringule etniliste vähemuste kohas, siis intervjueerisime kahtekümmend viit tuhandet vähemuse, rahvusvähemuse hulka kuulujat ja nüüd kordame seda uuringut, tegemist on esimese uuringuga, mida me kordame. see annab meile siis ülevaate arengutest, kas asjad arenevad edasi või tagasi, milline see üldpilt on ning eh, see on jällegi väga oluline uus eh, mõõde nendele uuringutele, mida me siiamaani oleme teinud. niisiis eh, selle uuringu läbi me näeme, kas etnilised vähemused ja teised vähemused Äh, kas nende vallas saavutatakse see kaks tuhat kakskümmend aasta eesmärke, mis me endale mõned aastad tagasi seadsime, kas me ikka liigume õiges suunas? niisiis, me esitame teile oma äh, uuringu tulemused ja siis arutame neid teiega, nii et, et lõpetuseks tahaksin öelda äh, et me keskendume nendele takistustele, mis ei lase luua kõikehõlmavat ühiskonda ja pöörame tähelepanu just nimelt diskrimineerivale kohtlemisele tööturul, hariduses ja muudes olulistes valdkondades. ning äh, meil on siin üks ähm, väike palve teile sellega seoses. me oleme kahe tuhande kaheksandast aastast äh, üritanud saavutada edusamme Euroopa Liidu horisontaalsete direktiivide vallas. Nende inimeste jaoks, keda Euroopas diskrimineeritakse, on sellel direktiivil väga oluline mõju, väga oluline on, et see direktiiv võetakse vastu ja mul on väga hea meel näha, et see on teie komisjoni tegevuskavas ka kõrgel kohal meil on nüüd viis aastat juba olnud põhiõiguste harta jõus ja nagu ma ütlesin, me üks valdkond, kus me oleme, oleksime pidanud rohkem tegutsema, on majandus- ja rahanduspoliitika. mina äh, leiaksin, et, äh, äh, mina leian, et peaks rohkem hindama sellises, selles vallas tehtava poliitika mõju põhiõigustele, seda nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil. siin ei ole midagi keerulist, seda on võimalik teha ning minu arvates on, oleks sellel väga oluline mõju. suur tänu tähelepanu eest! aitäh ja nüüd annan äh, inimestel võimaluse küsimusi esitada ja kõigepealt äh, proua Morin Chartier, palun. suur tänu teile, proua esimees, suur tänu teile, äh, lugupeetud külaline, teie sõnavõtu eest teemal, mis on meie jaoks äärmiselt oluline Eh, seda nii isiklikult kui ka kollektiivselt eh, tööhõivekomisjonis. ma tuleksin teie kokkuvõtete juurde hiljem, eh, me oleme edusamme teinud, kuid viie aasta jooksul oleme pisut edusamme teinud, aga kui ma vaatan, milline on reaalsus mm, kuidas respekteeritakse põhiõigusi äh, eriti puudutab see vähemusi, siis äh, kas äh, ei ole meil eelkõige riigiasutustes vaja teha suuremaid jõupingutusi, et äh, teavitada liikmesriikide riigiasutusi sellest küsimusest? Te ütlete, et konventsiooni tuleks rakendada, sellest tuleks kinni pidada ning esimesed äh, aspektid, mida peaks respekteerima, <clears throat> äh, peaksid tegema seda meie riigiasutused liikmesriikides. kas teil on pisut äh, laiem visioon selle kohta, võib-olla ka mingisuguseid edusamme ära märkida, võib-olla oskate öelda midagi selle pika tee kohta, mis on veel vaja läbi käia, selle, kas me oleme äh, vähem või rohkem optimistlikud, kas peame olema realistlikumad ning eh, kuidas saaks riigiasutusi aidata edasi liikumata selles küsimuses. <clears throat> teine punkt, rääkisite lastest eh, ning vaesusriskist. näeme selgelt, et kool on üks eh, olulisi vahendeid selleks, et selliseid noori ühiskonda integreerida. kas teil on visioon selle kohta olemas, mis toimub erinevates liikmesriikides, eriti puudutab see heade tavade kasutusele võtmist, eriti puudutab see eh, kaugõppe küsimusi ja selle kasutamist, et eh, migrantide olukorda parandada ja kolmas küsimus, endiselt puudutab see <clears throat> reaalsusse jäämist. E, e, kas see on kõik meie suurem nõrkuspunkt? suur tänu. ja härra Ulle Kristjanson. suur tänu. mina olen nõus äh, prioriteetidega, mida sa mainisid, loomulikult oleks meil vaja mustlaskogukonna äh, laste ja puudega inimeste jaoks rohkem ära teha. kuid äh, pro, migrantide profiil Euroopas on väga erinev ning samuti tuleb arvestada Eh, vaba liikumise küsimusi, on riike, kus eh, selliseid inimesi koheldakse äärmiselt halvasti, ma tean, et eh, normid, mida Euroopas soovitakse kasutada, on väga head tahtlikud. Soo-, kuid tuleb alati järgida reegleid, mis liikmesriikides kohapeal valitsevad, kuid tihtipeale põhiõigusi ei respekteerita kohapeal ning äh, seda, kui see rikitakse nii põhi, nii tööturul, lepingute sõlmimisel kui ka palkade maksmisel. kas te oskate midagi öelda lähedatud immigrantide olukorra kohta Euroopas? Jutta Steinrück. jah, suur tänu teie sissejuhatuse eest. ma eeldan, et Põhiõiguste Ametil on veel väga palju tööd vaja ära teha mul on teile kaks küsimust. kolmandal detsembril on rahvusvaheline puuetega inimeste päev. puuetega inimeste kaasamine tööturule ja ka nende juurdepääs haridusele ei ole igal pool tagatud mida teie sellest arvate, kas teil on uuringuid ka selle kohta, kuidas on olukord kogu Euroopas? ja teiseks, meil on Euroopa tööturul väga palju erinevaid arenguid, Ole Kristensen rääkis siin juba lähetatud töötajatest, me näeme üha rohkem uusi töösuhtevorme, on inimesi, kes käivad täiskohaga tööl, aga neil on sellegipoolest vaja riigilt toetust saada selleks, et ots otsaga kokku tulla teiselt poolt on meil väga naljakad töölepingud, näiteks nulltunnilepingud, mis tähendab seda, et inimesed kutsutakse tööle ainult siis, kui neid on vaja. ehk siis, kas teie olete seda nähtust uurinud ja kas te võite meile öelda, kas see on ka Euroopa põhiõigustega vastu, vastuolus? Thank you, Riina. suur tänu. Ronja Kari, palun. ma siin tak for dit øh, meget interessant oplæg og, og den indsats. suur tänu teie huvitava sõnavõtu eest. suur tänu selle eest, et selgitasite, kuidas teie amet töötab ja et mm, te tutvustasite, milline teie töö välja näeb. Te rääkisite äh, kaasaegsest orjusest ning rahvusvaheline tööorganisatsioon räägib sadadest tuhandetest inimestest, kes elavad ja töötavad tingimustes, mida võib võrrelda <clears throat> orjusega ning arvud on jahmatavad, mida oleks võimalik teha? kas liikmesriikidel on olemas äh, vahendeid selleks, et tõhusalt äh, kaasaegse orjuse vastu võidelda? ja mida oleks äh, võimalik teha, et sellised Eh, sellised eh, asjad enam ei toimuks. me eh, peame kuidagi kaasajastama neid kohutavaid töötingimusi, suur tänu. härra Silikjutis. Ναι, κύριε Κιάρου, ε, πολύ σωστά αναφερθήκετε στα προβλήματα aitäh, härra Keerum, te täiesti õigustatult äh, rääkisite kõikidest nendest probleemidest ja ka sellest, millised tõkked on teie ametil oma töö tegemisel. aga me tahaksime teada, kus on ähm, nende probleemide juured. majanduskriisi ja neoliberaalse poliitika pärast, mida on siin aastaid juba ellu rakendatud, kõik need troika nõudmised samamoodi äh, on vastuolus inimõigustega. laste, pensionäride õigused tallatakse jalge alla, sotsiaalriik kui selline on kadunud, lõhed ühiskonnas suurenevad, eriti just meeste ja naiste vahel, samamoodi ka äh, koolihariduse vahel, peale selle on meil probleeme ka ravimitega varustamisega. ja samal ajal liikmesriigid liikmesriikides töösuhted muutuvad ja töösuhted muutuvad just neoliberaalse poliitika pärast. tööpuudus on hüppeliselt tõusnud, eriti just noorte hulgas ja samal ajal tõuseb võõraviha ja rassism. nii et meil on küll teie ameti statistilised andmed, aga milliseid konkreetseid ettepanekuid teete te nende statistiliste andmete põhjal? näiteks seesama äh, õudne kärpepoliitika, mis on kõik need probleemid endaga kaasa toonud, kas sellise poliitikaga võib jätkata? Uh, meil on neli küsimust veel. Eh, Lopez Bermejo, palun suur tänu. kõigepealt sooviksin teid tänada teie sõnavõtu eest ning äh, jagan täielikult äh, teie analüüsi äh, vaesuse põhjustavate tegurite kohta Hispaanias äh, õnnetuseks seoses äh, kärbepoliitika kasutuselevõtuga oleme praegusel hetkel <clears throat> pärast Kreekat vaesuselt, laste vaesuselt teine riik ning samuti sotsiaalteenused puuduvad selleks, et toidata vanemaid inimesi. Äh, samuti on meil väga spetsiifiline probleem, nimelt tervishoiureformiga on kärbitud immigrantidele osutatavaid tervishoiuteenuseid, see aga tekitab tõsiseid diskrimineerimisprobleeme. sooviksin teile öelda seda, et äh, mitte kõik fraktsioonid, mitte kõik meetmed ei pea <clears throat> olema sarnased ning me sooviksime, et pööratakse erilist tähelepanu naistele igasugune diskrimineerimine, igasugune haavatavus mõjutab palju rohkem naisi. näiteks Hispaanias puuetega naiste tööhõive on kaheksa punkti kõrgem keskmisest tööpuuduse tasemest. samas, kui võtame arvesse, et puuetega inimeste seas on nelikümmend protsenti rohkem töötuid kui elanikkonna hulgas äh, keskmiselt. toetame täielikult teie sotsiaalsete eesmärkide saavutamist. oleksime me hea meelega tahtnud, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid oleks täidetud, vähendada vaesust ning koolitust, äh, koolitamist äh, süvendada, kuid eh, igatahes leiame, et poliitilised eesmärgid ei eh, saa olla eh, meie põhimõtetest kõrgemal, ootan teie ettepanekuid selles osas, härra Tuulis, palun. aitäh, proua esimees, härra Keerum. Te ütlesite, et probleeme tekitab ka deklareerimata töö ja et see on seotud illegaalsete sisserändajatega. aga meil on ju liikmesriikides ka seadusi, millest tuleb kinni pidada. me ei tohi neid äh, inimlikke probleeme segamini ajada illegaalsusega. on ju tõesti nii, et teatud riikides, nagu näiteks Kreekas, on miljonid inimesed töötud ja see tähendab seda, et ka need äh, kes deklareerimata tööd teevad, ei panusta maksusüsteemidesse. kui me räägime romadest, siis, siis tõesti tegemist on probleemiga ja te olete seda probleemi uurinud, aga ma tahaksin teada, kas te uurisite ka seda, et võib-olla romad teadlikult jäävad ühiskonna äärtele selleks, et neile ei meeldi seadustes kinni pidada, nii et võib-olla on tegemist teadliku otsusega ma räägin poola keelt. To, co pan przedstawił, jest oczywiście. suur tänu. Teie analüüs on väga oluline ja väga hea. kuid minul kui sotsioloogil on selline mulje, et te esitasite üsnagi klassikalisi näiteid äh, inimõiguste äh, diskrimineerimise kohta, ma istun siin saali keskosas Te räägite mustlastest, vaesed, vaestest, puuetega inimestest, lastest ning mul on selles valdkonnas ka üks küsimus. kas te jälgite ka murettekitavaid arenguid sellises riigis nagu näiteks Saksamaa? kuhu, kuna Saksamaa linnadesse on jõudnud palju roomasid teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, on tekkinud, on tekkinud rünnakud, on korda saadetud rünnakud nende vastu. ning teiseks, me oleme näinud äärmiselt keerulisi diskrimineerimisjuhtumeid ning tihtipeale jääb selline mulje, et äh, see, mis teie ütlete, mõjutab ühte osa Euroopast, kuid unustatakse ära teine Euroopa osa. selgitan. Mm, eh, täpsemalt näiteks Poolas eh, sotsiaalkaitse küsimus, eh, need, kellel on näiteks vähk, kes võtavad ravi ja võivad seda oodata aastaid. nii et äh, võib-olla peaks teie amet sellise küsimusega samuti tegelema. näiteks nii-öelda euroorvud, kes, lapsed, kes elavad ühes riigis, kelle vanemad elavad teises riigis, see on samuti oluline. või need, keda diskrimineeritakse administratsiooni poolt, näiteks VKE-d. ma tean, et äh, selle osas korra-, korraldatakse kuulamine varsti. aga lisaks sellele äh, ei tohi unustada ka põhiõiguste eh, rikkumist. Eh, näiteks eh, oleme näinud valimisõiguse rikkumist näiteks kohalike omavalitsuste valimisel Rumeenias, Bulgaarias. enam ei usuta demokraatlikke institutsioone ja millest see tuleb, sellepärast et tuntakse ennast sotsiaalselt tõrjututena ning see kahjustab paljusid piirkondi ja samuti ei respekteerita eh, kodanike põhiõigusi, meie Euroopa eh, parlamendis ei saa lihtsalt eh, silmi kinni pigistada ja pea tiiva alla peita ja mitte märgata poliitilist reaalsust Euroopas, kogu Euroopas. ärge mind valesti mõistke, loomulikult see, millest te rääkisite, on äärmiselt oluline kuid selles pusles on veel palju rohkem tükke ja need on samuti olulised. Sander, palun. suur tänu teile, proua esimees. suur tänu teie huvitavate mõtete eest, mis näitavad meile, kui suur töö on vaja veel ära teha. mina sooviksin rääkida ühest konkreetsest punktist, mis puudutab puuetega inimesi Prantsusmaal nagu ilmselt ka teistes riikides, võib-olla oskate seda täpsustada, on ettevõtetel eh, tööhõive küsimustes, eh, tööhõive, eh, Prantsusmaal on kohustus palgata puuetega inimesi, tihtipeale aga eelistatakse maksta trahvi ja seda paljudel põhjustel. eelkõige selgitavad nad, et nad Eh, neil ei ole eh, võima-, piisavalt häid liigu, ligipääsu eh, ja mina sooviksin teada, kuidas on olukord teistes riikides. <clears throat> sooviksin öelda, et Prantsusmaal näiteks on selline dokument, mida peaks rakendama avalike hoonete ligipääsetuse kohta, see puudutab ilmselt ka ettevõtteid, see dokument on olemas, kuid äh, seda ei äh, kasutata, seda ei rakendata tegelikkuses ellu. suur tänu. And the last question. viimane küsimus härra Martin. Äh, suur tänu, härra direktor, teie äh, huvitavate mõtete eest, te rääkisite puuetega inimestest, mustlastest ning samuti rääkisite ka kaasaegsest orjustest. puuetega inimesed on selge see, et igal tsiviliseeritud riigil on kõige abitumaid oma kodanike osas, neid tuleb aidata, see tähendab äh, puuetega inimesi, samuti ka äh, äh, vanemaid inimesi. mis puudutab nüüd roomasid, siis te rääkisite vajadusest absoluutselt neid integreerida. miks ka mitte, kuid ma küsin, kas need soovivad integreeruda, peaksime sellest alustama ning kui nad otsustav, eh, kuna eh, ja mm, üldse integreerimine, mulle ei meeldi rääkida sõna, eh, mulle ei meeldi sõna integreerimine, mulle, ma tahaksin ka nagu rääkida assimileerimisest, siis võime teda aidata. ning nüüd lapsed, kuidas saavad Euroopa arvest-, asendada vanemaid, kas ei ole mitte vanemate esmane kohustus lapsi kasvatada? kui me Eh, peame hakkama nende lapsi kasvatama, siis see on üsnagi mahukas probleem, eelkõige peame tegelema vanematega, kes hülgavad oma lapsed, see tähendab harimist, eh, see tähendab koolitust ja nii edasi. mis puudutab orjust Euroopas, te rääkisite kaasaegsest orjusest, eh, see nii-öelda uus neokolonialism kaasajal, kuid kelle süü see on äh, kas ei ole mitte Euroopa süü, kes võttis kasutusele Schengeni süsteemi teenuste, eh, eh, kaupade ja eriti kodanike vaba liikumise õigusega, kes võttis kasutusele lähetatud töötajate direktiivi ning kas see pole, pole mitte Euroopa, millel ei ole eh, piire ning kes seda tehes tekitas olukorra, kus äh, sulidel võetakse kasutusele, äh, äh, kus tuuakse inimesed kohale, kus inimesed hotellides, kus inimesed põlevad surnuks vilestates hotellides ja nii edasi. see on Euroopa, mis tegelikult on olukorra, kus orjus jälle eksisteerib Eh, ning te ütlesite, et eh, tuleb aidata kohale jõudnud välismaalasi, see on väga vanaaegne kontseptsioon, nimetatakse seda positiivsest eh, diskrimineerimiseks, eksisteerib kõigis liikmesriikides. härra direktor, ilmselt olete mm, teadlik sellest, et see positiivne diskrimineerimine tähendab seda, et eelistatakse välismaalasi teate, et kohalikud elanikud äh, on teisejärgulised võrreldes immigrantidega, olge tähelepanelikud, ma kardan väga seda, härra äh, esimees, äh, et need inimõigused, mida teie toetate, muutuvad tasapisi välismaalasõiguseks. okei okay,, ten minutes for you to kümme minutit kõigile neile küsimustele vastamiseks. But I am sure you can make it. Ten minutes? Yes, as a director for an agency you don't have. Te ei pea kõikidele küsimusele, eh, kõikidele küsimustele vastama. <clears throat> suur tänu, proua esimees, suur tänu väga huvitavate eh, küsimuste eest. ma kümnesse minutisse ei suuda ma neid vastuseid küll kõiki äh, mahutada. aga ma siiski püüan. esimene küsimus proua Chartier'd, mis puudutas vähemusi Euroopas ning kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi, kui ma nüüd teist õigesti aru sain. see on väga tähtis küsimus. kui me vaatame äh, väljakutseid põhiõigustele puuetega inimeste juures, migrantide puhul ja nii edasi, näeme tihti seda, et põhiõigused, põhiõiguste liikumised juhtuvad sellepärast, et süsteem ei suuda korrektselt äh, hakkama saada kas kohalikul, kohaliku omavalitsuse tasandil, riiklikul tasandil, Euroopa Liidu tasandil. me ei ei suuda paljude nende küsimustega hakkama saada. me saaks eh, kaugemale minna, edasi minna, kui oleks rohkem horisontaalset koostööd ja seda ja ka vertikaalselt eh, erinevate tasandite vahel üritame nüüd äh, äh, koostööd teha kahekümne ühe kohaliku omavalitsusega roomade küsimuses, et vaadata, milliseid, äh, mida võiksime õppida erinevatelt institutsioonidelt ning samuti ka erinevatelt võimuesindajatelt, nii roomade ja ka kodanike ja ka harraliste tavakodanike vahel. ja see puudutab ka teisi sotsiaalselt äh, raskemas olukorras olevaid äh, rühmi. sest äh, paljud probleemid on neil sarnased. praegusel hetkel üritatakse astuda olulisi samme näiteks roomade riiklikud strateegiad ja need indikaatorid, mille kasutusele võtame, et aru saada, kas suudame oma poliitilisi eesmärke täita. ning kokkuvõttes, kui on olemas eh, aruandluskohustus, suudame me tuvastada ka süsteemi nõrkusi. nii et tuleb eh, kasutada erinevaid valdkondi selleks, et tugevdada kogu valdkonda. loodetavasti ma vastasin teie küsimusele. mis puudutab haridust, siis selle küsimuse tõstatasid ja koolitust, siis meie amet ei tegele haridusküsimustega ning eh, see puudutab ka tervishoidu ja muud sellist. seda sellepärast, et eh, peame eh, Euro-, pädev, Euroopa Liidu pädevusküsimustes tegutsema ning siin on need küsimused Euroopa Liidu liikmesriikide pädevuses. seega, kui räägime neist küsimustest, on see seotud vähemustega, see on seotud äh, diskrimineerimisküsimustega ja ka laste õiguse küsimustega. nii et äh, meie ametitel ei ole äh, suurt ülevaadet haridus- ja koolitusküsimustest. vaatame küsimusi, mis on seotud etniliste vähemustega ning äh, haridus, koolitus, samuti seksuaalvähemuste küsimuses, see te,, tegelesime sellega, kuidas seksuaalvähemused, seksuaalvähemuste esindajad, kas nad tundsid ennast marginaliseeritud olevat haridussüsteemis, sooviksin öelda, et see ongi üks põhiõiguste arutamise nõrkusi Euroopa Liidu süsteemis sest äh, tihtipeale võivad inimesed öelda, et mis see minut kõik puudutab, kui mina ei kuulu vähemuste hulka. me tegeleme selle küsimusega oma ametis. me sellega seoses äh, üritame äh, välja kuulutada suure küsitluse põhiõiguste küsimusest, mis on suunatud nii-öelda tavaelanikkonnale, kus aga on nüüd liikumisvabadus ning mõningad küsimused, mis seda puudutavad. kui on and-, kas meil on andmeid sotsiaalse dumpingu kohta? meie tege-, oleme tegelenud äh, paljude küsimustega, kuid tööturu küsimused jäävad põhiõigustest äh, väljapoole. nii et kui põhiõigused äh, sekkuvad siis, kui tekivad äärmusliku diskrimineerimise küsimused. olen täiesti veendunud selles, et väga paljud andmed informeeriks meid ka sotsiaalse dumpingu küsimustest. üks element, mis äh, on eh, selles raportis esile tõstetud, see puudutab eh, tööturu eh, inspektsiooni tegevuse nõrgenemist. küsimus on selles, et mida nad peavad otsima, mida nad, nad, millised on nende kohustused. oleme üsnagi üllatunud olnud selle üle, mille oleme leidnud. seda, see puudutab muidugi äärmuslikku ekspluateerimist ja seda võiks kasutada äh, võiks kasutada ka teiste aspektide arutamiseks. mis puudutab haridust ja koolitust, siis ähm, meil ei ole väga palju haridus- ja koolitusteemalisi andmeid. mis puudutab nüüd äh, Ehm, mis puudutab nüüd eh, rahvusvahelist tööorganisatsiooni ja kaheksat tuhandet inimest, kes töötavad eh, äärmuslikes tingimustes, need on väga eh, esmajärgulised andmed, need on väga hinnangulised andmed, meil puudub usaldusväärne statistika, kaheksasada nelikümmend tuhat on ilmselt üsnagi realistlik ehm, kolmsada, nelisada tuhat on pisut kindlam arv. aga igatahes me räägime paljudest-paljudest inimestest, kes elavad eh, orjusele sarnanevates tingimustes Euroopas. alustasime tööd kahe tuhande üheksandal aastal ning eh, tegime koostöös seda Europoliga, olime väga frustreeritud, sellepärast et riiklikul tasandil nii vähe tehti ära. Eh, politsei äh, tööinspektsiooni esindajad ei tundnud huvi selle vastu. pärast seda, kui me alustasime, on teadlikkust rohkem, kuid äh, väga palju on veel vaja ära teha. üldiselt äh, poliitilised süsteemid Euroopas tunnistavad, et see nähtus on olemas, kuid äh, hakata tegutsema on veel väga pikk, see, väga palju on veel vaja ära teha meil ei ole praegusel hetkel piisavalt palju andmeid veel. mis puudutab nüüd, nüüd, mis puudutab tausta, nagu härra Silkios siis seda küsis mõningate äh, kärpemeetmete tagajärjed, finantskriisi tagajärjed ja nii edasi, siis seda ei saa mina kommenteerida. igatahes äh, oleme täheldanud oma viimases äh, raportis, et äh, Eh, et ökonomistid, kes selliste asjadega tegelevad, peaks eh, tegema koostööd eh, inimõigustega tegeleva juristiga ja et seda peaks arvesse võtma nii Troika kui kõik muud sellised üksused, kus arutatakse majanduspoliitikat. me ei ole majanduspoliitikud, aga meile tundub, et mõningad nendest äh, negatiivsetest mõjudest äh, oleks äh, olnud ärahoitavad, kui oleks mõeldud inimeste põhiõigustele seoses kärpemeetmetega. mis nüüd puudutab Hispaania esindajale. Teie nimi, kaart on nii öö, väike, et ma lihtsalt ei näe teie nime, siin on vaja häid prille parlamendis. nüüd see küsimus, selle küsimusega me tegeleme üsnagi tihti ning Hispaanias me naiste küsimuse eest arutasime, sest saime isegi öö, auhinna, vaatame, kuidas eh, seda saaks eh, juurutada süvalaiendamise perspektiivi. me ei tegele otseselt soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, kuid eh, teeme koostööd soolise võrdõiguslikkuse agentuuriga Vilniuses, siin on endiselt selliseid küsimusi, millega peame edasi tegelema Te mainisite ka puuetega inimesi ning üks äh, element, mis puudutab äh, puudet puuetega inimesi, on seotud äh, ka ähm, puuetega inimeste vastu suunatud vägivalda, vihkamiskuritegusid, mis on nende vastu suunatud, me kavatseme selle küsimuse tõstatada. Julis me rääkisime äh, äärmuslikku ekspluateerimist juba, kui nüüd äh, vaatame äh, tööandjaid, kes reegleid ei täida, siis sellele me pöörame tähelepanu, kui me tegeleme äärmusliku ekspluateerimise küsimustega. ja härra Kasnapovski mm, mis puudutab nüüd äh, roomade äh, ligipääsu äh, tervishoiuasutustele, valimisseadusi, siis siin on see vähemus, sellega seotud küsimus. Euroopa Liidul on siin tugevam mandaat. näeme haavatavuse probleemi kuid nagu ma ütlesin, põhielanikkonnaga seotud küsitlus varsti äh, näeb päevavalgust. nüüd järgmine kõneleja, mis puudutas äh, puuetega inimesi ning äh, ettevõtete sektorit Prantsusmaal. meil ei ole ausalt öeldes andmeid ettevõtete kohta andmeid teistes riikides, aga me tege-, tegutseme selles valdkonnas ning tegu-, tegutseme ähm, puuetega küsimustes, pigem selle, kuidas ettevõtted tegelevad ähm, puuetega inimeste töölevõtmist, see peaks olema palju olulisemas äh, kohas, ähm, olulisemal kohal ettevõtte, äh, erasektor peavad äh, rohkem ära tegema, juba paarkümmend aastat on sellest räägitud, soovime nüüd konkreetseid tegusid. Mm, arvan, et teie Eh, olete hea näide selle kohta, eh, kuidas see asi ei eh, peaks toimima. <clears throat> viimane kõneleja, härra Martin, selle kohta, kas roomad soovivad assimileeruda või integreeruda need Rooma esindajad, kellega mina olen kohtunud just möödunud nädalal näiteks kohtusin roomade esindajatega. ühes väikeses külas. selge sõnum on, et me soovime eh, vaesusest ära pääseda, soovime olla ühiskonna, kogukonna osa, assimileerimise või integreerumise läbi kaasamine oleks kõige parem sõna sest eh, see tähendab seda, et eh, iga inimene saab ise otsustada, kuidas ta soovib kuuluda kogukonda. nägin samas ka ja näen endiselt, kui näen, külastan piirkond, piirkondi, kus eh, roomad elavad, näeme aina rohkem seda, et hari- pluss koolis käivate laste osakaal aina kasvab, just avaldasime raporti ning näeme, et need, kes on kahekümne aastased, on palju rohkem haritud, mitte hästi haritud, kuid paremini haritud kui nende vanemad, nii et eh, juba miski toimub ja areng läheb õiges suunas ning seda ei näita mitte ainult arvud ja statistika, vaid seda näitab ka nende kogukondade külastamine, et selle, nende sõnadega ma lõpetaksin ja veel kord aitäh. suur tänu teile teie vastuste eest. Te tõesti üritasite kõigile vastata, nii et suur aitäh, et te meie arutelus osalesite. Then we'll go to uh, Läheme edasi päevakorrapunkt number viis päevakorras, see on osaliselt seotud sellega, mida oleme siiamaani arutanud äh, Euroopa platvormi loomine võitlemaks deklareerimata töö vastu ja annan kohe sõna meie raportöörile härra Berinskile Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, palun. aitäh, proua esimees. kallid kolleegid, daamid ja härrad. deklareerimata töövastane võitlus on olnud küsimus, mida on juba mitu aastat arutatud. ja seda on teinud kõik Euroopa Liidu institutsioonid. ja tõesti on viimane aeg minna sõnadelt üle tegudele, selleks, et muuta olukorda deklareerimata töövaldkonnas, sest olukord siiamaani ei ole paranenud, probleem pigem süveneb Äh, probleem muutub üha komplekssemaks ja nagu te just äsja ütlesite, viimane, eelmine päevakorra küsimus näitas väga selgelt, et äh, deklareerimata töö mõjutab ka suurel määral põhiõigusi, nii nagu need on kirjas aluslepingutes ja põhiõiguste hartas ja just sellepärast äh, ma usun, et nüüd tuleb tõesti hakata tõsiselt äh, võitlema selle probleemi juurtega. nagu kolleegid teavad, komisjon on äh, teinud algatuse loomaks äh, laiendatud koostööplatvormi selleks, et vältida ja võidelda deklareerimata töö vastu ja ka nõukogu tegeles selle küsimusega oktoobrikuus, nii et nüüd on meie ülesandeks välja töötada Euroopa Parlamendi seisukoht selleks, et me saaksime edasi minna läbirääkimistele ja võtta siis vastu ka resolutsioon. tahaksin pöörata kolleegide tähelepanu eesmärgile, mis peaks olema meie jaoks nii-öelda suunatuleks. kui me resolutsiooni ettepanekut välja töötame, eh, sellist resolutsiooni, mis tõesti olukorda hakkaks ka eh, muutma, see puudutab muudatusettepanekut kolmkümmend neli, eh, mida mina toetan nimelt üleüldiseks eesmärgiks selle platvormi puhul peaks olema see, et äh, Euroopa Liidu tasandil antakse lisandust väärtust, äh, mis toetaks liikmesriikide liidu institutsioonide jõupingutusi, et tegeleda edukalt deklareerimata töö ja töökohtade seadustamise keeruka probleemiga. ja nagu me just äh, eelkõnelejalt kuulisime, seda probleemi nimelt, et Äh, tööinspektorite töö mõju on vähenenud. tegemist on väga murettekitava olukorraga, sest äh, me teame äh, vanem tööinspektorite komisjoni töökogemustest, et Nemad on tõesti väga palju panustanud liikmesriikide töösse selleks, et parandada tööseadusi, kaasa arvatud seadusi, mis puudutavad deklareerimata tööd. ja ka siin on äh, vaja kolleegide tähelepanu pöörata veel ühele lisamõõtmele, mis minu arvates on väga tähtis selleks, et platvormi muuta tõhusamaks nimelt siin räägitakse töökohtade legaliseerimisest, see tähendab, tähendab mitte seda, et me ainult eh, looksime tõkkeid deklareerimata töö osakaalu kasvamiseks, vaid et me valiksime sellise lähenemise, mille kaudu oleks võimalik legaliseeritud eh, töökohti lihtsamalt tööturgudel luua ja niimoodi varimajanduse vastu võidelda on täiesti selge, et sellist lähenemist, mis meil praegu on, ei tohi vaadata kui vabandust ebakindlate töösuhete jaoks. et inimesed võib-olla ainult osaliselt töötavad, töösuhe on ebakindel, palk ei ole kindel ja tegelikult see kõik toob endaga kaasa ekspluateerimist. ma tõesti kohe kindlasti ei toh-, soovinud äh, sellist aspekti välja tuua selle platvormi kirjeldamisel. peale selle, proua esimees, tekib ka küsimus, kuidas see platvorm toimima peaks. millised ülesanded, äh, milline tegevus peaks olema selle platvormi sisuks? siin on tõesti kõhklusi väga kõhklusi mitmel liikmesriigil, et äh, neid võib-olla kaasatatakse kohustuslikesse meetmetesse ja et liikmesriigid kardavad, et neid sunnitakse tegema midagi, mida nad tegelikult ellu viia ei soovi. ka siin jällegi tahaksin äh, pöörduda nende poole, kes seda küsimust arutavad. vaadake seda küsimust kui küsimust, mis on jõ ühtne jõupingutus, kõikide osapoolte ühtset jõupingutust, seal on valitsused, äh, maksudest kõrvalehoidmise, sotskin-, sotsiaalkindlustusmaksu maksmata jätmise pärast, äh, tööõiguse rikkumise pärast, teiselt poolt on tööjõud, mis kohe kindlasti peaks olema kaasatud sellesse eh, jõupingutuse selleks, et sotsiaalse tumbiku vastu võidelda ja otse loomulikult ka ettevõtteid, kes peaksid olema rohkem kui vägagi huvitatud eh, ebaausa konkurentsi kaotamisest, nii et tõesti, platvormis peaksid olema esindatud kõik valitsused, sotsiaalpartnerid, eh, samamoodi ka regioonide komitee, sotsiaal- ja majanduskomitee selleks, et vahendada parimaid kogemusi, selleks, et välja tuua lahendusi äh, deklareerimata töö äh, erinevate aspektide kohta, tuua välja lahendusi, mis on siiamaani olnud tõhusad nii äh, deklareerimata töö vastases võitluses kui ka töökohtade legaliseerimisel. seda resolutsiooni ettevalmistades tuli välja ka see, et väga selge vajadus on selle järele, et liikmesriigid saaksid ka täpselt teada, millest lähtuda ja mis on sellised äh, kogemused, mida on võimalik ka ellu rakendada. siis on meil siin praktilised küsimused, kuidas platvormi tööd korraldada, kui tihti kohtutatakse, kellele antakse aru. ma ei taha liiga palju aega raisata, et sellega kõike siin ükshaaval läbi võtta, ainus märkus, mille tahan teha, on see, et me leiame, et parlament ja tööhõivekomisjon peaks tõesti väga täpselt jälgima selle platvormi ellupuhumisel toimuvaid samme ja vaatama, kas me liigume tõesti ka selles suunas, mida ma üritasin siin selgitada ja lõpetuseks tahaksin tulla tagasi selle juurde, millest alustasin, põhiõiguste küsimuse juurde, sest meil on tegelikult muudatusettepanek ka selle kohta see on muudatusettepanek number kolm, mille me oleme teinud, kus öeldakse, et platvormi töös tuleb kinni pidada põhiõiguste hartast, eriti sel artiklitest viis, viisteist ja kolmkümmend üks, samamoodi nagu ka ILO vastavatest konventsioonidest. nii et äh, ma arvan, et selles vaimus me võiksimegi sellest raportist edasi rääkida. aitäh, härra Berinski, nüüd annan sõna Romana Tomtšile, palun. Hvala lepa, spoštovana gospa predsedujoča. aitäh, proua esimees. kõigepealt suur tänu härra Berinskile suurepäraselt tehtud töö eest lugesin tema raportit ja nägin, et see on suurepäraselt kokku pandud, siin on ka muudatusettepanekud välja toodud, mis tegelikult tähendab seda, et härra Berinski on väga palju jõupingutusi teinud ja komisjoni ettepanekut ka väga palju parandanud. see komisjoni ettepanek oli suurepäraseks stardipakuks minu arvates ja Need äh, eesmärgid on kõik saavutatavad, mis on püsti pandud. jah, on selge, et teatud äh, küsimustes me oleme eriarvamustel ja me peame kompromissile jõudma, kuid ma olen veendunud, et meil tegelikult on ühised eesmärgid. meie soovime kõik üheskoos äh, võidelda selle vastu, et inimesed teevad musta tööd ja eelkõige peaksid olema sellest huvitatud liikmesriigid ning see platvorm ongi üks vahenditest, millega võidelda deklareerimata töö vastu. jah, siinjuures on väga tähtis ka see, et äh, see platvorm ei jääks lihtsalt tühjadeks sõnadeks, vaid meil tuleb tõesti ka sellele platvormile hing sisse puhuda. eesmärk on täiesti selge ja need muudatusettepanekud, mis härra Berinski on äh, välja toonud, lähevad tegelikult kaugemale kui see, mida komisjon oma ettepanekus välja tõi. härra Berinski on mõned uued mõisted sisse viinud, nagu näiteks äh, töökohtade legaliseerimine ja see on minu arvates küsimus, millest tuleb rääkida. mina olen veendunud et meil on väga palju veel vaja ära teha. Äh, raporti tekst on ka väga lühike, mis on väga hea ja on täiesti selge, et me kõik liigume sama eesmärgi suunas, kuid samal ajal usun mina, et me peame üheskoos välja töötama selliseid kompromisse, mis äh, aitavad meil ka hiljem seda raportit äh, heaks kiita, sest äh, kõige õudsemaks lõpptulemuseks oleks see, kui me teeme suure töö ära, aga sellele mingeid tagajärgi ei järgne ja suur tänu koostöö eest. aitäh, härra Kalvet Šambon ALDE fraktsioonist. Muchas gracias, presidenta. suur tänu, esimees. ma esitan meie eh, variraportööri nimel, proua Tumi nimel, kes ei, Toomi nimel, kes ei saanud täna eh, kohale tulla, edastan teile tema mõtted. võib-olla mõningad oma varjunditega. ta leiab, et eh, see platvorm on lisandväärtus, hoolimata praegusest raskest eelarve olukorrast paljudes riikides, seega tervitab ta komisjoni rolli mida meie ALDE fraktsioonina väga toetame, samuti komisjoni lähenemist äh, toetame ja samas rõhutame seda, et äh, peaks probleemi väga laiapõhjaliselt arutama, võtmes arvesse maksuküsimusi samuti ka õiguslikke küsimusi ning ka administratiivseid aspekte. samuti toetame komisjoni eh, nägemust eh, eh, asendamatutest asjaosalistest ehk siis liikmesriikidest, samuti toetame seda, et tuleb toetada ameteid, agentuure kes selle küsimusega tegelevad ning majandussotsiaalasjade komisjoni. me ei ole veel sõna võtnud eh, FIE eh, ja mit- eh, ja nii-öelda vale FIE ning varimajanduse kohta leiame, et see on äärmiselt lai valdkond ning see viiks meid äärmiselt kaugele ja meil on isegi piisavalt palju tööd varimajandusest rääkimistes ja meie variraportöör arvab, et tuleks ära hoida, et see platvorm muutuks lihtsalt suuniste või jooniste koguks, kus peale surutakse kriteeriumid riiklikele inspektsioonidele, ta, see tekitab temas muret ja ta ütleb, et äh, tuleb olla väga ettevaatlikud äh, lähimuspõhimõtte, äh, lähimuspõhimõtte kasutusele võtmises. ja samuti nüüd viimased punktid, oleme nõus kõigi nende ülesannetega, mis tuleb täide viia, kuid samas tuleb arvestada võttes seda, et ettevõtteid ei tohi administratiivselt koormata ning eriti ei eriti puudutab see VKE-sid. suur tänu teile, proua esi-. Thank you, madam McIntyre. aitäh, proua McIntyre ECR fraktsioonist. Thank you, madam chairman. aitäh, proua esimees. kõigepealt suur tänu härra Berinskile, raportöörile tehtud töö eest siiamaani me oleme väga rahul arengutega selle platvormi loomise suunal. meil on väga hea meel, et häid kogemusi vahetatakse ja et me töötame välja ka äh, ühise definitsiooni deklareerimata töö jaoks ja on tõesti väga tähtis, et me liikmesriigid kaasaksime sellesse piiriülesesse koostööde ja parimate kogemuste jagamisse. jah, tean, et äh, olen seda ka varem öelnud, et tegemist on väga tõsise küsimusega, see puudutab äh, liikmesriike, eriti just kahes valdkonnas. esiteks maksudest kõrvalehoidmine ja toetuste saam-, põhjendamata saamine, aga ka tegelikult on see tähtis ka töötajate kaitsmiseks, nii et tõesti, tegemist on tähtsa küsimusega. deklareerimata töövormid on väga erinevad erinevates liikmesriikides. ja ma arvan, et meil tuleb mõista seda, et me ei saa leida ühte lahendust, mis sobiks kõigile ja ma muidugi vaatan seda kõike enda liikmesriigi perspektiivist, kus deklareerimata töö moodustab üks koma seitse protsenti, seda vastavalt OECD hinnangutele. ja teistes liikmesriikides on deklareerimata töö öö, osa suurem ja kui me nüüd vaatame neid äh, kaasamismäärasid, millest me oleme juba rääkinud, siis kui me tõesti soovime äh, kohustuslikku kaasamist ja tõesti mulle meeldib see mõte ja ma soovin tõesti, et äh, kõik liikmesriigid liituksid selle projektiga. aga kui me selle sisse kirjutame, siis see nii-öelda lõpp selline avatud nimekiri tegevustest äh, osutub ähm, võimatuks, nii et võib-olla me võiksime sellise nii-öelda äh, kohustusliku liitumisprotsessi sisse viia ja siis liikmesriigid võiksid ise hiljem öelda, miks nad teatud äh, tegevusega liituda ei soovi, nii et me kardan, et kui see on kohustuslik ja siis meil on lõpmata meetmete nimekiri ja liikmesriigid ise ka veel ei tea, mille kõigega nad liituvad, siis see ei lähe läbi mulle tekitab kõhklusi see sissejuhatuse osa, kus räägitakse töökohtade legaliseerimisest ja ma tõesti tahaksin saada selgitust, mida te mõtlete selle all. raportöör on küll andnud definitsiooni kõige selle kohta, mida ta ei mõelnud selle all, aga ma tahaksin teada, mida ta siiski mõtles selle kõige all. nimelt, kui tuleb öelda, mida see kõik ei hõlma siis võib-olla äkki me peaksime sõnastust parandama selleks, et me täpselt paneksime paika, mida te siin mõtlete, sest minu jaoks praegusel hetkel see sõnastus äh, kohaldusala laiendab ja see valmistab mulle muret. siis veel mõned punktid. sotsiaalpartnerite kaasamine on täiesti õige ja hea, eriti just Euroopa, Euroopa tasandil aga ma kardan, et kui me ütleme liikmesriikidele, mis nemad peavad tegema öö, mõtlen siin nõuandvat tööd, enne kui tullakse kohtumistele, kui me räägime liikmesriikidele, et kelle nad peavad kaasa võtma, siis ma kardan, et see võib endaga kaasa tuua sellise makrohaldusliku lähenemise, mis ei toimi teiseks, me peame olema väga ettevaatlikud nende ettepanekute osas, mis me teeme andmevahetuse kohta. on teatud informatsioon nagu maksuinformatsioon, mis toob endaga kaasa äh, andmekaitsepiiranguid ja me peaksime olema väga ettevaatlikud, äh, et mis me siin selgelt välja toome ja kuidas. nii et tõesti huvitavad äh, arutlused ootavad meid ja ma olen veendunud, et meil õnnestub siin tõesti head kompromissid ja rahuldavad järeldused välja tuua. aitäh! ja järgmisena Konstantinka Kuuneva äh, QNGL fraktsioonist, palun. aitäh, proua esimees. jah ka mina soovin kõigepealt tänada härra Pirinskit suurepärase raporti eest, tegemist on tähtsa raportiga ja tähtsa lähenemisega. meil tuleb kaugemale minna kui see, mis on komisjoni ettepanekus kirjas. me ei räägi mitte ainult ennetamisest ja öö, äh, ennetamisest ja öö, äh, Äh, vaid meil on väga tähtis ka see, et me tõesti töökohtasid legaliseerime. väga tähtis on see, et me ütleksime, et äh, liikmesriigid kohustuslikult osaleksid selle platvormi töös. selle deklareerimata töövastases võitluses me ei tohi jätta mitte mingit ruumi sotsiaalsele dumpingule ja minu arvates on sellepärast ka väga tähtis see mõte, et meil tuleb äh, liikmesriikidelt nõuda koordineerimist, et ka riiklikke meetmeid koordineeritakse, tehes koostööd teiste osapooltega. ja see esindaja, kellega koordineeritakse, ei pea olema kohe kindlasti valitsuse esindaja väga tähtis on, et liikmesriigid lihtsalt jälgiksid, mis platvormis toimub. ja mis puudutab tööseadusi, siis kohe kindlasti ei tohi jätta mitte mingit ruumi äh, töövõtjate ekspluateerimisele äh, ja ka nende inimeste ekspluateerimiseni me ekspluateerimisele, kes siiamaani deklareerimata tööd teinud. on väga tähtis, et platvormis oleksid erinevad töörühmad, mis tuleksid kokku ja jagaksid kogemusi. meil on vaja ka teist definitsiooni deklareerimata töö jaoks. meil on siin praegusel hetkel definitsioon aastast äh, üheksakümmend kaheksa ja ma kardan, et see on vananenud. platvormi prioriteediks peaks olema definitsioon, mis arvestab ka kaasaegsete nähtusega, nähtustega. Need paljud inimesed, kes ähm, töötavad ebakindlate töölepingutega, ebakindlates töösuhetes, tuleks äh, samuti kaasada definitsiooni. peale selle kõik need nõuded, mida liikmesriigid on peale pannud tööandjatele ja töövõtjatele, need on kujundatud nii, et eh, ikka ja jälle on võimalik luua massiliselt deklareerimata töökohti. väga paljud eh, sunnitakse küll eh, ennast töövõtjana kirja panna, aga öeldakse samas, et nad ei tohi ausalt öelda, kui palju tööd nad kuus tegid, mitu tundi, vaid peavad väiksema numbri deklareerima nii et ka nende vormidega tuleb arvestada. peale selle ei tehta mitte midagi selleks, et äh, mõistlikke toimivaid riiklikke võrke luua. näiteks on probleemiks see, kui ähm, tööandjad deklareerivad ainult äh, pooled äh, tegelikest töötundidest. tegemist on nõiaringiga ähm, ja sellepärast ei tule ka selgelt välja, et äh, tegemist on varimajandusega. just sellepärast ma paluksin, et raportöör veel kord tegeleks selle küsimusega. ja raportöörina kirjutan nimelt Naiste õiguste komisjoni äh, arvamus selles küsimuses, teen mõned muudatusettepanekud, mis puudutavad just naiste õigusi, sellepärast et naised on kõige nõrgemaks lüliks selles ahelas, eriti mis puudutab äh, kodus töötamist ja nii edasi. ja toon ka need orjandusele sarnanevad töötingimused välja, aitäh! suur tänu, Terri Randke, palun! Uh, um, uh, aitäh! ma arvan, et väga palju tähtsaid punkte on juba ära toodud. Um, ka mina tänan härra Berinskit. Um, meil variraportööridel on juba olnud võimalus kohtuda ja rääkida uh, oma mõtetest. on kolm punkti, kus tuleks minu arvates ettepanekule selgitusi teha või lisandusi. esiteks kui meil on platvorm ja see platvorm peaks olema koordineeritud tegevuse lähtepakuks ähm, ähm, Euroopa Liidu tasandil, siis tuleb tõesti kõik osapooled kaasata, sest muidu võib juhtuda see, et meil on selline paralleelne struktuur, mille tööd ei äh, mille tööga ei arvestata, nii et tõesti tähtis on see, et kõik erinevad eksperdid kaasatakse, et nad saaksid anda oma arvamuse nende ettepanekute kohta, mis on nüüdseks juba välja toodud. teiseks, aruteludest varem on ka juba välja tulnud ja seda on juba mitmeid kordi minetatud, et tegemist ei peaks olema nii-öelda jutustamiskohaga, vaid et platvormil oleks selge mandaat ja selged eesmärgid et sõnadest saaksid teod. ja selles osas on meil vaja tõesti rohkem selgitusi selle kohta, mis on praegusel hetkel juba reform, selles platvormis olemas, tuleb kaasata ka need äh, tegevused, millega on alustatud liikmesriikide tasandil, mitte ainult Euroopa Liidu tasandil ja tuleb selgelt välja tuua ka see, et liikmesriigid peavad koordineeritult koostööd tegema ja et me saame seda probleemi lahendada ainult siis, kui liikmesriigid on valmis kaasa äh, lööma ja panustavad selleks, et olukorda muuta. aitäh, Sven Schulze, palun järgmisena. Ja, auch ich möchte Herrn Pirinski ka minu poolt aitäh härra Berinskile tehtud töö eest. tegemist on väga hea raporti ettepanekuga. ka minu eelkäijad on juba väga palju õigeid märkusi teinud, mina lisaksin veel kord, et meil on vaja liikmesriikide kaasamine kohustuslikuks teha, sellepärast et musta töö vastane võitlus toob liikmesriikides kaasa ka rohkem õigustunnet, õigustunnet nende inimeste jaoks, kes iga päev hommikul üles tõusevad ja tööle lähevad ja maksavad makse täpselt nii palju, nagu see riigi seadustes kirja on pandud. sellist lähenemist toetan mina väga. aga ma arvan, et Euroopa Liidu liikmesriikides on ka väga erinev ettekujutus sellest, mis on must töö ja sellepärast äh, nähakse ka musta töö vastast võitlust erinevalt. ja meil ei ole tõesti deklareerimata töökohta sellist definitsiooni, mida oleks võimalik rakendada kõikides liikmesriikides ja sellepärast see platvorm oleks pigem arvamuste ja kogemuste vahetuseks, informatsioonivahetuseks ja liikmesriikidele jääks siis pädevus selle kohta, mida ette võtta. mulle meeldis väga ka see mõte, mis tuleb, need mõtted, mis tulevad nõukogu järeldustest, artiklid üksteist A ja üksteist B toonitavad seda nimelt veel kord. tahaksin tulla ka komisjoni ettepaneku artikkel üheteistkümne juurde, sest minu arvates komisjoni ettepaneku artikkel üksteist 11 Äh, kus räägitakse kontrollidest, ei lähe piisavalt kaugele. võib-olla me peaksime ka seda artiklit üksteist veel kord üle vaatama ja hoolitsema selle eest, et seda paremini sõnastatakse. Äh, võib-olla saan ise teha selle kohta vastatava, vastava muudatusettepaneku. ja mis minu jaoks veel on tähtis ja seda on juba mitu korda ka öeldud, et me peame hoolitsema selle eest, et äh, selles platvormis oleksid liikmesriikide esindajad tõesti ka pidevalt olemas, mitte et ei oleks algatusega, kus äh, alguses on inimesed kohal, aga hiljem äh, keegi töö huvi, tööst huvitatud ei ole, nii et tõesti, meil on vaja siin kõrgetasemelised eksperdid kaasata selle platvormi töösse, aitäh. aitäh, härra Marta. aitäh kuigi me, ma otseselt selle tööga seotud ei ole, tahaksin tänada raportööri härra äh, Pirinskit selle ettepaneku eest, mida ta meile teinud on. tõepoolest äh, tuleb äh, vältida sellist deklareerimata töötamist. aga mis tegelikkuses toimub? tänu säästumeetmetele ja eelarve vallas rakendatud meetmetele on äh, tekkinud probleemid nii tööandjatel kui töövõtjatel, kes üritavad elus püsida ja äh, ennast ära elatada ja millised, äh, millised on need valikud, mis teil on tänu teie säästumeetmetele? ja ainukene viis tegelikult äh, ongi see, et ettevõtted lihtsalt kolivad ära kuhugi mujale ja selle all kannatavad eh, meie Euroopa töötajad või siis hakatakse kasutama lähetatud töötajaid. Eh, kui eh, võtta näiteks Prantsusmaa näide, siis inimesed, kellele makstakse kolm-neli eurot tunnis, selle asemel, et maksta viisteist eurot ning kui puudutatakse näiteks äh, füüsilisest isikuid ettevõtjaid või ükskõik keda, siis need inimesed üritavadki teetada siis mustalt. nüüd, äh, mis puudutab neid, kes mustalt töötavad, äh, siis kui me kas-, nagu ma ütlesin, praeguste maksumeetmete tõttu, eelarvepoliitika tõttu Äh, on äh, nende hulk kasvanud ja kontroll on üha keerulisem Äh, inimesed muretsevad selle pärast, kus nad saavad raha oma laste toitmiseks, nii et, et ma arvan, et äh, säästupoliitika ja selline üürim rangus eelarve küsimustes äh, sunnib inimesi niimoodi tegutsema, sunnib niimoodi tegutsema nii tööandjaid kui töövõtjaid, kasutama siis deklareerimata tööd. jah, me võime lüüa, luua ükskõik millised süsteemid Äh, nii ettevõtete jaoks kui palga, palgatööliste jaoks, aga ellujäämiseks tegelikult ei ole mitte mingisugust muud vahendit, kui meil on tugev majanduse taaskäivitamise poliitika, mis teeks lõpu sellele säästupoliitikale. Thank you, Mr Benify. aitäh, härra Benify. Thank you, chair aitäh, kõigepealt äh, tahaksin tänada raportööri härra äh, Berenskit äh, selle raporti eelnõu ees on väga hea alus aruteludeks, eelkõnelejad seda juba ütlesid, ma olen nõus enamike ettepanekutega, mida raportöör on teinud. ma toetan täielikult ka seda, et just nimelt selles raportis äh, pööratakse tähelepanu töökohtade legaliseerimisele. on äärmiselt oluline, et äh, me suudaksime kinni pidada äh, Euroopa kodanike töö ja elutingimuste parandamise põhimõttest. inimestel peab olema korralik ja legaalne töökoht Euroopa peab keskenduma töökohtade loomisele selleks, et kriisist välja pääseda ja see platvorm peaks aitama neid üldisi eesmärke saavutada ning seetõttu on äärmiselt oluline, et me aitame kaasa selle platvormi kujundamisele ja äh, ei unusta ära selle lisandväärtust Euroopa tasandil, seega see peab olema tõhus ja lihtne, aga äh, samuti äh, peab see olema toimiv ja ambitsioonikas see peab olema läbipaistev ja kõik kaasahaarav, suuteline suhtlema sotsiaalpartnerite, institutsioonide ja ametiga ja e, teatud mõttes need ametid ja sotsiaalpartnerid osalevad selles süsteemis, seega on äärmiselt oluline, et nad oleksid kaasatud. ja me peame leidma ka avaliku teenuse võrgustiku jaoks oma koha me peame ära kasutama sünergiat, strukturaalset koostööd Euroopa ja riiklikul tasandil, peame ära kasutama kõiki olemasolevaid võrgustikke. selles platvormis osalemine peab olema kohustuslik, see on ainukene viis, kuidas see platvorm saab oma eesmärki teenida liikmesriikide aktiivne osalus on hädavajalik selleks, et ühised eesmärgid saavutatakse. eriti, mis puudutab lahenduse leidmist ebaõiglasele konkurentsile, tööturu ja sotsiaalse dumpinguga võitlust ma saan aru, et jah, meie konservatiivsete kolleegide jaoks on mõned asjad väga olulised, ma pean siin silmas kolleege Ühendkuningriigist ja ma arvan, et nende osalus oleks kindlasti suureks panuseks selle platvormi toimimisele, aga nagu kolleeg Berinski hetk tagasi ütles, kõige olulisem on aidata äh, äh, vältida siis ebaõiglast konkurentsi tööturul, mis sünnib läbi mustalt töötamise nii et, et lõpetuseks tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on selle platvormi lülitamine Euroopa poolaasta protsessi. ma arvan, et me peame leidma viise, kuidas see platvorm saaks väljendada oma arvamust või koostada raporti, mis edastatakse komisjonile, nõukogule ja parlamendile ja meie komisjonile ja vaja on siis just nimelt praktilisi ettepanekuid ja analüüse selleks, et võidelda deklareerimata tööga ja ma arvan, et kui me kaasame sotsiaalsed näitajad Euroopa äh, äh, poolaastasse, siis sellel platvormil oleks selles protsessis väga oluline roll, aitäh! aitäh! ja nüüd härra Lenares. aitäh. mul on väga hea meel äh, selle ettepaneku üle ma mäletan, et teostatavuse uuring viidi läbi neli aastat tagasi, nii et oli ülim aeg selle ettepanekuga välja tulla. ning härra Pirinski raport, raportis ähm, mm, jah, mõned inim-, ma märkasin, et oldi üsna pettunud sellest, et komisjon ei olnud väga ambitsioonikas üks oluline asi selle platvormi juures on äh, see, et vaadata, kuidas andmete liikumist parandada. ka sellega tuleb tõsiselt tegeleda, kui me räägime deklareerimata tööst, me tõesti peame leidma vahendid selle kohta, kuidas andmevahetust parandada. teiseks, me oleme ühes varasemas resolutsioonis juba äh, öelnud, et meil on vaja platvormi deklareerimata töö vastu ja ja see on tähtis koos kõikide meetmetega ja mulle tundub, et siin ei ole piisavalt välja toodud ka seda platvormi nõuandvat rolli, et öelda, et tõesti, meil on tõesti veel probleeme õigusloomega Euroopa Liidu tasandil ja see probleem tuleb lahendada. me peaksime vaadata, kuidas seda kõike sõnastada, aga mingi parem sõnastus tuleb leida peale selle tähtis on see, et see platvorm ka võimalikult kiiresti oma töö üles saaks võtta, et liikmesriigid leiaksid vahendeid, kuidas omavahelist koostööd parandada. seejuures äh, on tähtis ka see, et äh, tööinspektsioonid äh, saaks täpselt teada, millised on nende ülesanded selleks, et oma tööd ka tõsiselt ellu viia. tõesti, meil peaks siin olema suuremad eesmärgid ja ka kolleeg Tom on öelnud, et me tõesti peame hoolitsema selle eest, et äh, see ei jääks tühjadeks sõnadeks, vaid et tegu, sõnadele järgneksid ka teod. me peaksime hoolitsema selle eest, et meil ei oleks mitte ainult äh, kohustusi, vaid et oleks ka korralikud algatused ja me ei tohiks mingeid tõkkeid platvormi tööle ette seada. kui me soovime, et see platvorm tõesti ka toimiks, siis peaksid olema äh, ka piisavalt paindlikkust äh, vahendite osas ja ainult niimoodi on võimalik rääkida ka lisandväärtusest, mida me loome Euroopa Liidu tasandil. aitäh! võib-olla on meil ära kuulata võimalik ka Äh, komisjoni poolsed märkused proua Muriel Green, nii et viimased sõnavõtjad viitasid komisjonile, palun, teil on sõna, komisjon. Äh, suur aitäh, äh, esinaine, suur aitäh raportöörile selle eest, et ta selle teemaga on tegelenud, tahaksin tänada teda tema konkreetsete tähelepanekute eest ja selle eest, et ta on rõhutanud, kuivõrd oluline on tegutseda Euroopa tasandil, kuivõrd oluline on koostöö, et sellel platvormil oleks tõeline lisandväärtus, et see aitaks parandada kõike seda, mis meil siiani on olemas ja samuti tahaksin tänada raportööri ja paljusid variraportööre eh, selle eest, et te olete komisjoni toetanud, komisjoni soovi et see platvorm ja arvestades siis kõiki neid e vaieldamatult erinevusi, mis liikmesriikide vahel esinevad, et see platvorm äh, siis tõesti oleks kohustuslik kõigile liikmesriikidele. Äh, mul oleks kolm märkust, kõigepealt äh, esimene märkus eesmärkide kohta Äh, tuleksin tagasi selle ettepaneku äh, kesksete eesmärkide juurde, nimelt äh, soodustada koostööd liikmesriikide vahel ja asjaomaste osapoolte vahel selleks, et paremini rakendada riiklikke reegleid ja samuti reegleid, mis kehtivad Euroopa Liidu tasandil, selleks, et ära hoida deklareerimata tööd ja karistada selle eest ning äh, samuti äh, selleks, et äh, suurendada kõigi liikmesriikide ametite tehnilist suutlikkust, silmas pean siis neid ameteid, mis võitlevad deklareerimata tööga. ja just nimelt seetõttu, nagu pakkus välja siin üks eelkõneleja, on äh, näiteks töö legaliseerimise äh, eesmärkide sõnastamine, äh, midagi, mis vajab veel täiustamist, siin on vaja sõnastust parandada. üheks selle platvormi eesmärgiks on ka toetada tõesti legaalsete töökohtade loomist Äh, nii et, et on täiesti äh, mõistlik kõnelda äh, nende mittelegaalsete töökohtade legaliseerimisest. mõnedes liikmesriikides on seda üritatud, aga need kogemused, mis liikmesriigid on, neid tuleb veel hinnata ja läbi selle platvormi me saame teda, seda ka teha ning teatud liikmesriikides on konkreetsemad vajadused, samuti konkreetsetes sektorites aga ei ole eh, kindel, et, eh, et üks lahendus sobib kõikidele sektoritele. Eh, nii et, et selle küsimusega tuleks veel pisut tegeleda. teiseks me nägime, kuidas raportöör rõhutas, kuivõrd oluline on tööinspektorite roll. jah, see on tõesti väga oluline aspekt nende vahendite hulgas, mis liikmesriikidel on selleks, et eh, mustalt töötamist avastada ja seda takistada ning ma saan aru, et komisjoni ettepaneku eesmärk on eh, panna tööle mitte ainult tööinspektsioonid, eh, nagu te teate, mõnedes liikmesriikides ei ole tööinspektsioonid need asutused, mis mustalt töötamisega tegelevad aga on äh, vajalik, et meil oleks äh, koostöö nende erinevate kontrolli- ja ennetusasutuste vahel. Äh, ja selline terviklik töö, koostöö sotsiaalkindlustuse, rände, maksuametite vahel, töötervishoiu, töökaitseametite vahel on äärmiselt oluline Eh, me ei tohi jätta muljet, et ainult tööinspektsioonid on need, kes peaksid selle teemaga tegelema ja selle platvormiga. ja kolmas eh, märkus puudutab siis juhtimist. Eh, on mitmeid osapooli, kes selle kõigega on seotud ja, ja raportöör viitas neile. tahaksin meelde tuletada, et nagu ähm, mitmed kõnelejad ütlesid, äh, tahame me, et sellel asjal oleks lisandväärtust äh, ja me tahaksime ka selle platvormi tegevust stimuleerida ning äh, saavutada selle platvormi tegevuse üldine sidusus. loomulikult äh, Äh, et äh, need, kes seda dokumenti on tähelepanelikult äh, lugenud, näinud, et komisjon on arvestanud enamike raportööri muudatusettepanekutega ning ma tahaksin rõhutada, et seda aspekti tuleks veel arutada. miks komisjon peab olema selle platvormi liige ja seda juhtima on äh, mitmeid koordineerimisega seotud ülesandeid, mida komisjon saab teostada, äh, juhtida tähelepanu äh, erinevate komisjonide tegevusele, näiteks halduskomisjon, mis tegeleb sotsiaalkindlustuse koordineerimisega ja, ja ka mitmed teised komisjonid võivad siis selle asjaga seotud olla samuti äh, on oluline tagada järjepidevus selle platvormi tegevuses ja samuti tuleb tagada tasakaal äh, erinevate äh, liikmesriikide seisukohtade vahel. selleks on meil erinevaid vahendeid, kuidas selliseid analüütilisi andmeid koguda ning äh, need äh, asjad on juba niikuinii komisjoni pädevuses Euroopa poolaasta raames ning äh, samuti peame tagama siis ka sidususe rahaliste ja tehniliste vahendite kasutamisel, sest neid vahendeid haldab ka otseselt komisjon. ma räägin siin infotehnoloogiasüsteemist või äh, probleemi või sellest süsteemist, äh, siseturu infosüsteemist, niisiis äh, need on need märkused, mis on siis seotud platvormi töö tõhususega. aitäh! aitäh! härra Berinski, nüüd võite palun arutelu kokku võtta, palun. aitäh! kõigepealt ma loomulikult äh, sooviksin tänada äh, kõiki neid, äh, kes sõna võtsid ja samuti tahaksin tänada neid, kes toetasid siis sellist raporti peasuunda ning tahaksin inimesi tänada ka väga oluliste märkuste eest mis äh, kindlasti peavad leidma kajastamist meie eelseisvas töös. tõepoolest, muudatusettepanekuid siin raportis on üsna palju ähm, võrreldes komisjoni esialgse ettepanekuga. Need on äh, konsultatsioonide tulemused ja loomulikult äh, tahaksin tänada kõiki neid, kes aitasid mul seda raportit ette valmistada, sest nagu te isegi aru saate, ei ole see töö, mida üks inimene teha saab. teen lühidalt ja käsitlen neid teemasid siis nii Äh, nagu nad tänastes sõnavõttudes tõstatuks, tõstatusid ja alustaksin äh, definitsioonide teemast. millest me õigupoolest räägime, kui me räägime deklareerimata tööst? Äh, see on teema, millele viitas proua Kuneva ja ka mitmed teised puudutasid seda teemat meie kasutame komisjoni definitsiooni tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast, aga äh, arvestades neid vahendeid, mis meie käsutuses praegu on, siis äh, on seisukoht selline, et deklareerimata töö on äh, tasustatud tegevus, mis ei ole ebaseaduslik, sest ebaseaduslik tegevus on ju kriminaalne tegevus, aga sellest riigiasutusi ei teavitata ning selles mõttes, kui äh, tekib teema, et mida te mõtlete reguleerimise all, äh, siis sisuliselt tähendab see seda, et tööst tuleb teatada Eh, see tähendab seda, et, et sellele töökohale rakendub terve rida eh, tööseadusi, sotsiaalkaitsesüsteeme ja ka eh, mitmeid teisi asju. ning siin tuleksin jällegi meie eelmise arutelu juurde Põhiõiguste Ameti teemal, kus mainiti, et kaasatus oli äärmiselt oluline lähe-, me räägime siin töötajate kaasamisest legaalsesse, legaalsesse tööturgu. ning loomulikult äh, kohe tõstatub küsimus, miks see töö on deklareerimata ja ma arvan, et siin me peame küll asjad väga selgelt välja ütlema loomulikult äh, sellepärast, et on äh, väga suured huvirühmad, mis on huvitatud töötajate ekspluateerimisest äh, ning on ettevõtteid, mis on valmis ka ebaausaks konkurentsiks, nii et, et, et Eh, ei ole lihtsalt eh, olukord, kus me ütleme, eh, me palume inimestelt oma töö deklareerida, vaid meil on vaja koordineeritud tegevust selleks, et astuda vastu väga tugevatele huvirühmadele ning kui kolleeg ütleb, et ei ole mingit mõtet välja töötada mingeid Äh, platvorme ja mehhanisme, äh, kui meil on selline äh, tohutu säästupoliitika ja eelarvepiirangud, mis sunnivad inimesi mustalt töötama, siis mina väidan vastupidist, et just nimelt nendes keerulistes tingimustes on just nimelt oluline takistada deklareerimata töötamist loomulikult eh, me peame tegema kõik, mis meie võimaluses eh, selleks, et ka säästumeetmetest eh, vabaneda ja tõesti edendada investeeringuid ja majanduskasvu. nagu siin öeldi, me otsime paindlikkust Euroopa poolaasta ja teiste vahendite raames selleks, et kaoksid sellised ebakindlad töökohad, mida äh, ründasid kõik need inimesed, kes eelmisel aastal, eelmisel nädalal Strasbourgis sõna võtsid, kui me rääkisime Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend läbivaatamisest. et äh, probleeme on, olid põhimõtteliselt kahte liiki äh, osad inimesed leidsid, et meil peaks olema tugevam platvorm ja kui millel peaks olema rohkem kohustuslikke aspekte ja siis äh, sellised üsnagi legitiimsed mured nagu äh, kas me ei hakka lähimuspõhimõtet rikkuma, nii et, et äh, antud hetkel ma võin öelda vaid seda, et me peaksime üritama saavutada järgmist. me peaksime tõesti kaasama sellesse platvormi inimesed, kes on eksperdid selle temaatika vallas ja kindlasti mitte ainult tööinspektorid inimesed, kellel on oskusteadmisi ja kes saavad osaleda väga tõsistes praktilistes aruteludes ning eh, ma arvan, et see iseenesest juba eh, loob sellise usaldust suurendava protsessi, mis eh, võimaldab meil mitte üksnes kogemusi vahendada, vaid leppida kokku ka ühises lähenemises või vähemalt siis sellises ühtses lähenemises erinevate riikide osas. ja tahaksin veel kord tänada kõiki kolleege ja samuti tahaksin tänada variraportööre, kes äh, kõnelesid siis äh, oma äh, lootustest, sellest, et meil õnnestub välja töötada ühine ettepanek, mis võimaldab teatud paindlikkust ja samas ei kaotaks me silmast seda eesmärki äh, luua tõesti selline koht, äh, kus Euroopa Liit äh, saab kutsuda esile kvalitatiivseid muutusi selles valdkonnas, kaasates kõik liikmesriigid, kõik sotsiaalpartnerid, nende oskusteadmised ja loomulikult ka komisjoni. nii et, et tulles tagasi veel viimase Äh, teema juurde, mida tõstatas komisjoni esindaja juhtimine, tahaksin öelda, et äh, kõige parem juhtimine on, äh, kui me annaksime liikmesriikide ekspertidele suurema tegevusvõimaluse ja samuti komisjonile, aitäh. aitäh, härra Pirinski ja suur aitäh kõigile, kes selles huvitavas arutelus osalesid ajakava on järgmine. muudatuste esitamise tähtaeg on viieteistkümnes detsember ning tööhõivekomisjonis võtame selle vastu kahekümne kuuendal veebruaril, vähemalt see on hetkel meie eesmärk. aga see kuupäev võib veel muutuda. ja nüüd viimane, aga mitte sugugi väheoluline teema, eelarve täitmisele heakskiidu andmine tegemist on kuue arvamuse eelnõuga kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise kohta ning annan nüüd siis sõna raportöörile proua Haakinile. palun, teil on sõna. aitäh. ma tahaksin küsida esinaiselt, et kas ma võtan kõik need raportid ükshaaval läbi ja esinejana vastab teie isit, eh, valite, kuidas te teete, ma üritan teha ükshaaval ja teen seda väga lühidalt ja eh, ma, ma, ma ei tea, kui pikalt kolleegid tahavad sõna võtta, aga ma arvan, et võib-olla oleks mõistlikum, kui me nad ükshaaval läbi võtame ja siis oleks eh, jah, meil on aega kuni pooli, poole seitsmeni, aga poole seitsmeks ilmselt siia keegi saali ei jää. niisiis äh, Eh, kõigepealt siis eh, üldeelarve, eh, mõned lühikesed mm, mm, märkused ja tuleb märkida, et vigade määr on pisut vähenenud ja punktis kolm Äh, vaatasin kontrollikoja hinnanguid, millised on põhilised ohud, mis on seotud kulutuste korrektsusega ja nad juhtisid tähelepanu kolmele asjale. investeeringud inimkapitali on raskesti mõõdetavad. Äh, see, et väga palju on selliseid väga väikese ulatusega projekte ja minu arvates on kõik see väga oluline, sest mina isiklikult Äh, leian, et nende väiksemahuliste projektidega tuleks teha liikmesriikid, tegeleda liikmesriikide tasandil, kes kasutavad mitte ainult Sotsiaalfondi, vaid ka Euroopa Liidu vahendeid üldiselt ja, ja alati kaevatakse selle kohutava bürokraatia üle ning inimesed äh, peaaegu ütlevad, et järgmine kord me enam ei taotlegi seda abi, sellepärast et see on niivõrd keeruline ja mina üritan neile siis selgitada, et meie me te peame tegelema kontrollikojaga ja sellepärast kogu see bürokraatia. ja äh, veel üks üldine märkus, liikmesriikide tasandil on väga palju vahendajaid ja kontrollikoda, äh, tundub, et tihtipeale liikmesriigi tasandil pingutatakse üle aga äh, ma arvan, et mingid muutused on siin võimalikud, oleks võimalik mingi dialoog äh, Äh, nende väikeste ettevõtjate komisjoni ja kontrollikoja vahel äh, selleks, et äh, mõlemad pooled saaksid rääkida, millised on nende probleemid, sellepärast et need probleemid, millega mina kokku puutun, vaatamata paljude vahendajate parimatele püüdlustele, endiselt jäävad. see oleks siis ainus märkus ja teine märkus on see, et et äh, nagu Kontrollikoda ütleb, äh, on väga oluline, et nendel projektidel oleks Euroopa Liidu lisandväärtus. Äh, tihtipeale liikmesriigid lihtsalt kulutavad raha sellepärast, et raha on olemas ning mul oli väga hea meel, et et uued suunised, mis komisjon on välja töötanud, kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta perioodi eelarvevahendite kasutamise üle, et need suunised edastatakse liikmesriikidele selle aasta lõpus ja loodetavasti see olukorda parandab. sellega selle punkti lõpetan. suur aitäh. ja härra Roland on siin Teie olid Rahvapartei variraportöör ja teil on sõna. jah, äh, jah, toetan seda, mida raportöör ütles, tõepoolest, meil on olemas väga hea alus, äh, mille põhjal oma arvamus koostada ja nagu rõhutas raportöörgi, äh, on vaja dialoogi erinevate osapoole vahel Äh, sellepärast et ma pean äh, tõdema sedasama asja, et just nendel väikestel tegutsejatel on äh, väga palju proov, probleeme ja mitte ainult sellepärast, et nad on väikesed, nad puutuvad kokku igasuguste administratiivsete probleemide, lepingutega ja nõnda edasi. aitäh sotsiaaldemokraatide nimel, härra Pirinski, aitäh! ka mina Äh, jagan proua Haakini hinnakut. Äh, tema arvamus on äh, selline, mis toob väga hästi välja põhiprobleemid. ja lisaks sellele, mida nendele näidetele, millele tema tähelepanu juhtis Äh, punktis äh, kolm äh, peaks võib-olla rõhutama ka seda, et kontrollikoda on väljendanud muret selle üle, et ei peeta kinni avalike hangete reeglitest ja kontrollikoda leiab, et sotsiaalfondi projektide puhul see on siiski oluline ning äh, peaksime toetama siis seda seisukohta, et komisjonil on vaja aktiivset lähenemist, peaks abistama siis nende vigade ärahoidmisel ja mitte pöörama nii palju tähelepanu siis juba sooritatud vigade parandamisele. ma arvan, et äh, Euroopa Liidu eelarve kaitsmise teemalises direktiivis on seda ka juba öeldud ning ma toetaksin äh, seda ning äh, äh, ma arvan, et see on see lähenemine, mida me peaksime tõesti komisjonile soovitama. aitäh, Riina Roonja Kari järgmisena. jah Äh, aitäh selle väga hea esialgse äh, töö eest. mul ei ole tegelikult midagi äh, lisada, sest et ma olen põhimõtteliselt teie arvamusega nõus. mulle meeldib see, mida proua Harkin rõhutas ja eriti see dialoog komisjoni ja väikeste operaatorite vahel. mul on kaks muudatusettepanekut. viimastel aastatel on Euroopa Liit äh, toetanud selliseid ettevõtteid, mis on ühest liikmesriigist teise kolinud, miks peaksime meie selle eest maksma? miks peaksime meie maksma selle eest, et üks ettevõte teise riiki kolib? me oleme sellele tähelepanu juhtinud ja oleme äh, palunud komisjonilt teistsugust lähenemist ja loomulikult on väga hea, Äh, kui äh, saadakse toetusi töökohtade loomiseks, aga, aga mitte siis, kui need töökohad lõpuks viiakse kuhugi mujale. kas komisjon soovib ka sõna võtta? jah, palun. aitäh äh, tahaksin tänada raportööri ja tööhõivekomisjoni liikmeid selle arvamuse eelnõu eest. Äh, komisjoni poole pealt äh, leiame me, et see arvamus äh, peegeldab neid tulemusi, mis tööhõive ja sotsiaalpoliitika vallas on saavutatud ning eelarve täitmise määr on olnud samuti väga kõrge ja siin tahaksin rõhutada, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on veamäär vähenenud, vaatamata sellele, et maksete hulk on kasvanud ning samuti tervitame eh, seda, mida siin arvamuses öeldakse eh, lihtsustatud kuluvõimaluste kohta. Eh, me tõesti kavatseme audi-, kontrollikoja arvamust ellu viia ja pöörame tähelepanu mitte ainult lihtsustatud kuluvõimalustele, vaid üldse lihtsustamisele, liigsete asjade liigse keeruliseks ajamise vastu liikmesriikide tasandil ja, ja sellega seoses tahaksime rõhutada, et raamistik, jah, need suunised perioodist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on üritanud just äh, tugevdada võimalusi kasutada neid lihtsustatud kuluvõimalusi ja oleme siis äh, äh, palunud liikmesriikidel neid uuel perioodil siis ellu rakendada, see oleks meie poolt kõik, aitäh. aitäh. proua Arkin ja ametid nüüd või? jah äh,. ma tahaksin äh, kunagi arutada seda lihtsustamist äh, täpselt, kuidas seda teha, äh, sellepärast et me kasutame seda tõna, sõna väga, et sageli ma olin just põllumajanduskomisjonis ja ja ma pole päris kindel, kas meil on igal pool õnnestunud see lihtsustamine saavutada aga nüüd äh, äh, räägiksin siis äh, Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametist. mõned märkused. kontrollikoda on öelnud, et nende raamatupidamise arvestus on seadustega kooskõlas ja finantsseisust on antud õige ülevaade tahaksin juhtida äh, tähelepanu selle ameti mõningatele, näiteks need interaktiivsed veebipõhised vahendid, mis on suunatud VKE-dele. Nendest äh, me räägime väga palju, kui me räägime siin komisjonis äh, töötervishoiust, tööohutusest, räägime sellest, kuidas e-, väikeettevõtteid selles vallas aidata ja samuti mitmeaastase strateegilise programmi vastuvõtmisest. ja mitte mingeid ettenägematuid ülekandmisi ei ole ja see on ka väga hea see näitab, et ametid on suutnud oma aastase tööprogrammi ellu rakendada ja kui vaadata Kontrollikoja möödunud kordseid eh, märkusi, siis tuleb tervitada neid korrektiivseid meetmeid, mis on rakendatud. Eh, oluliselt on paranenud iga-aastase tööprogrammi ellurakendamine nii et, et see äh, äh, vahendite äh, kasutamata jätmise probleem on lahenenud ning ja e konkreetsed eelarveread on siis eraldatud ka personalile ja erinevatele projektidele ja ja seda hakatakse siis kasutama kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja oli mõningaid äh, probleeme, mis olid seotud äh, värbamise ja personalipalgaga, need probleemid on nüüd lahendatud, aitäh! suur tänu, kas kommentaare on? ei ole, siis lähme järgmise agentuuri juurde, mis on Euroopa koolituse äh, kutseõppearenduskeskuse juurde nende äh, finantsolukord on üsna hästi esitatud ja nagu ka eelmise ameti puhul eh, kohus esitas soovitused eh, ja ka parlament eh, ning sellega seoses on näha edusamme ja ning iga aastane eelarvestamine on toimunud ja samuti on ka nad eh, toetanud oma liikmesriikide partnereid. Eh, ja igas-, kõikide probleemidega kas tegeletakse või on juba tegeletud. ning ainuke kommentaar, mis siin veel lisada oleks, eh, on, et kaks tuhat neliteist Kutseõppeamet eh, korraldab küsitluse, üle-euroopalise kutseõppe teemalise küsitluse. see on oluline, eriti praegu, kus valitseb majanduskriis. Eh, tihtipeale eh, aetakse segamini piisavate oskuste puuduse ja, ja oskuste sobimatuse. see ei ole päris sama asi. mõned, mitmed isikud võivad olla ülekvalifitseeritud ning selliseid inimesi on aina rohkem. ma tsiteerin lõigus kolm seda ja see on äärmiselt oluline arvesse võtta. oleme mures sellepärast, et kui äh, Eh, eh, madal eh, nõudlus, see madala nõudluse protsess ümber pöördub, siis see võib tähendada seda, et liiga paljud töötajad on ülekvalifitseeritud ja seega töötud. väga palju räägitakse koolitusest ja oskustest, et nagu kui inimestel on piisavalt koolitust, piisavalt äh, piisavalt oskusi, siis nagu ütle, öeldakse siin selles tekstis, see on tegelikult palju nüansseeritum, palju keerulisem kas on kommentaare? ma tervitan tehtud tööd, mis siin esile on tulnud ja sooviksin äh, rõhutada, äh, et töö on tehtud hästi, peame olema siiski tähelepanelik teatud elementide osas, äh, mis puudutab kulukohustusi. see, seda võib teiste ametite ka, kohta ka öelda, see on oluline järgnevatel aastatel ning peab äh, kontrollima, et äh, just äh, ehitiste osas oleks kõik probleemid lahendatud. Mr Berinski. härra Berinski, palun. suur tänu teile. sooviksin öelda, proua Harkin on teinud häid, esitanud häid soovitusi kõikidele ametitele mis eh, kontrollikoja andmeid peegeldavad ja see puudutab ka neid eh, küsimusi, mis endi-, probleeme, mis endiselt vajavad lahendamist ning eh, sooviksin rõhutada seda, et kontrollikoda on leidnud, et raportid kajastavad hästi finantstegevust äh, ning samuti ka äh, tehingute legaalsust ja reeglipärasust. <clears throat> ning ametid, äh, mida praegu mainisime, on äärmiselt olulised Euroopa Liidu toimimise jaoks ja see, nad on seotud ka oskuste ja kutsete küsimustega. ma ei tahaks hakata igaühte neist eraldi äh, mainima, aga see oleks minu kommentaar üldiselt kõigi nende ametite kohta, aitäh. ja nüüd lähme Euroopa Liidu koolitusfondi juurde kontrollikoda leiu, leiavad, et olukord on hea, eelarve on tasakaalus, mõningad kommentaarid võttes arvesse, et amet äh, on väga palju teinud ka selleks, et partnerriikides olukorda parandada ja see on oluline. peame <clears throat> tunnistama äh, ära tehtud tööd. <clears throat> ma võtan arvesse ka raamatupidamise aruannetes äh, fond ning äh, aruanne finantsolukorrast kolmekümne esimesel kaks tuhat kolmteist äh, on tõepärane ja äh, on öeldud ka, et nad leiavad, et, et kontrollikoja arvamus Mm. ei võta arvesse teatud aspekte ja eh, seda on oluline, see on oluline, oluline on ka see, et ametid saaksid koostööd teha. ning eh, see, mis eh, puudutab üheksakümne üheksa protsendilist lõpptulemust, mm, <clears throat> nende partnerriikides nad äh, suudavad, äh, äh, nad soovivad saavutada seda, et protsessi juhiks riigid, kus, kus see, nad seda protsessi käivitanud on, aitäh. kas keegi soovib kommentaari, kommenteerida seda? ma leidsin üles siis lähme järgmise Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi juurde. suur tänu kõik äh, äh nende raam-, kogu nende raamatupidamise aruanded peetakse korrektseks ja seaduslikeks ja mis puudutab Eurofondi, siis tähendasin, et on toimunud äh, edasiminekuid eh, enamuses eh, nende aruannetes ja <clears throat> samuti eh, ülekandmismäär oli väga kõrge, eriti jaotuses kaks ja kolm ning kuna nad hankisid tarkvara ja ja riistvara, eh, siis eh, nende märkustega eh, ollakse rahul ja ja remondikulud olid kakssada kolmkümmend tuhat, samuti olid ülekandemäärad, mis puudutab, puudutas mõningate projektide kasvavat kulukust, see puudutas näiteks tõlketeenust eh, detsembris kaks tuhat kolmteist, mis oli esialgselt plaanitud kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ning samuti eh, mm, oli seal üsnagi palju muid küsimusi, kuid eh, oleme rahul esitatud vastustega, eh, välja arvatud juhul, kui kellelgi vastulauseid ei ole. ning samuti nagu tunnistati möödunud aastal Eurofondi eh, tegevuste teadusliku kvaliteedi. kui te vaatate nende avaldatud, eh, eh, avaldatud artikleid kas või teadusajakirjanduses, see näitab tõesti, et nad esitavad kõrgekvaliteedilist informatsiooni. Thank you, comments. suur tänu, kas keegi soovib kommenteerida midagi? jah. ainult kohta üks sõna. selle ametikohta võib-olla kolleegidel, kolleegid on täheldanud, et see on amet, millele toetutakse uue platvormi koostades, koostamisel ning see, see puudutab nii-öelda teadmispanga loomist ja see selle eh, fondi tegevus on olnud äärmiselt kiiduväärne ja peaksime tähelepanelikult jälgima, kuidas ta enda eh, raha kulutab, saades sealjuures aru, et selle fondi eh, eesmärk väärivad toetust, eriti õigelt kasutatud kulude tõttu kas lähme nüüd, lähme viim, viimase punkti juurde? oh yes, Mr Rowling, sorry. härra Rowling, palun. Eh, Roland, eh, suur tänu, olen täiesti nõus. Eh, sooviksin rõhutada, et, et kolleeg on teinud äärmiselt tubli, on on äh, teinud äärmiselt tubli töö, mida on maininud ära ka Rahvusvaheline Tööorganisatsioon. Thank you. suur tänu. ja viimane punkt e. arve täitmisele heakskiidu andmise kohta, mis äh, puudutab Euroopa ametite tulemuste finantsjuhtimise ja kontrolli osa selles päevakorras on see viimane punkt. suur tänu. nagu kaks kolleegi seda juba ütlesid, panuse kohta, mille osutavad eh, ametid meie töösse ja samuti ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide poole püüdlemist on oluline ka see, et äh, erinevad aspektid, kas Euroopa kahe tuhande kahekümnenda eesmärgid äh, või muude äh, programmide ja strateegide küsimused, et need oleks tegelikult ka poliitilised prioriteedid ja et nad oleks seega ühtsed meie poliitiliste eesmärkidega ja et me neid ka vastavalt toetaks. lõikud kolm ja neli ja viis märgivad äh, ühtse lähenemise teekaarti. meil oli äh, ühtne teekaart olemas kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal juulis koostati see sama aasta äh, detsembris otsustas komisjon, kuidas ta seda ühtset lähenemist toetaks teekaardi koostamisega. on oluline see teekaart üle vaadata vaadata, äh, mis seal öeldud on, kuhu edasi liigume ning veel mõned punktid, mida peaks äh, esile tõstma. näiteks see, et kui komisjon vaatab äh, suuniseid üle peakorterite osas ja me teame, et mõned ametid on selle küsimusega lahendada suutnud, teised jälle mitte. ning osa teekaardist üritab ratsionaliseerida ka ametite koostööd näeme tihti seda, et Euroopa merendusjulgeolekuamet Lissabonis jagab äh, siseauditit äh, kalanduskontrolliametiga Vigos ning ra-, äh, raudteeamet jagab samuti ähm, raamatupidamisametniku ühe teise ametiga ning äh, samuti komisjoni äh, teenistused on jaganud äh, välja ka tegevussuunised heade tavade kohta kõikidele ametile ning samuti üritame koostada programmi dokumendi loomiseks aastase ja mitmeaastase komponendiga ning samuti konsolideeritud aastaaruannete esitamiseks samuti arutame huvide konflikti küsimust ning äh, samuti ka varase hoiatuse süsteemi jagamist kõikides ametites. samuti äh, finantsraamistikus äh, oleme ära märkinud ka süvalaienemises küsimust, see puudutab finantseerimist, mitmeaastaseid programme, mitmeaastaste programmide finantseerimist ja nii edasi ning lõpuks eh, parasjagu eh, tuleb eh, hinnata direktorite poolt saavutatavaid tulemusi Need äh, oleks siis äh, mõned neist äh, sammudest, mis on astutud teekaardi alusel, et süva laiendada koostööd ametite vahel ning samuti et toimiks tõhusam ja ühtsem koostööraamistik ning arvan, et see väärib meie toetust ja abi. suur tänu, proua Harkin kas keegi soovib midagi kommentaariks lisada? Mr Berinski. Uh, just to. Uh, härra Berinski. kaks aspekti. et need uh, oleks lisaks, nimelt puudutab standardsätetega suuniseid äh, mis puudutab äh, siis pea, äh, peakorterid või asukoht, nimelt kolmandik äh, ametitest ei olnud korralikku peakorterit. see puudutab muidugi võimalikult häid, heade tingimuste saavutamist ning samuti ka võimalikult läbipaistva äh, ja eh, meeldivate töötingimuste saavutamist. mis puudutab nüüd eh, tulemuslikkust eh, ja siin oleks ilmselt, oleks mõistlik süva laiendada tulemustele suletud eelarvestamist ja samuti, mis puudutab nüüd suuniseid, eh, eh, mille on koostanud pettusevastased ametid, see on seotud jälgimisega ning sellega, kas eh, oleks pidanud toimima kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kaks mõttekoda ja kas neil oli soovitud tagajärjed. kõik seoses sellega, mis räägitud, siin on juba räägitud äh, suunistest, äh, mis äh, ametite tegevus muudaks veelgi kasulikumaks Euroopa Liidule. komisjon, härra Role. Euh, puudutab punkti neli ning ratsionaliseerimismeetmeid, mida tuleks toetada, kuid peale selle peaksime olema tähelepanelikud ametite tegevuse osas, see puudutab ka ametit, mida juhivatakse kolmepoolselt. see on oluline osa nende dünaamikast ja nende töö kvaliteedist. Thank you, the commission was. kas komisjon soovib midagi lisada uh,? Just very short uh,. Um... hästi lühidalt uh, ütlen et oleme nõus selle analüüsiga, mida siin tehti ühise lähenemise rakendamise kohta komisjonis. tegevuskava, mille komisjon avalikustas detsembris kaks tuhat kaksteist, selles on üheksakümmend meedet, neid kõiki komisjon ellu ei rakenda on ka neid meetmeid, mille rakendamise eest hoolitsevad äh, ametid, aga tõesti, meil on tegevuskava rakendamisega probleeme ja on üks aspekt, mida tuleks välja tuua. Nende meetmete hulgas on ka välja toodud vajadus, et teatud ametite põhikiri tuleb üle vaadata, eriti nende oma, mis on äh, vananenud ja kus ei ole enam sätteid suhti-, juhtimise kohta ja seda vastavalt soovitustele, mis anti ühise lähenemise kohta. tegemist on õigusloomelise tööga, millega komisjon tegeleb ja teatud äh, valdkondades on praegusel hetkel juba ettepanekuid tehtud ja osad ettepanekud kaasatakse kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevuskavasse. aitäh! see tähendab seda, et proua Haakin, olete oma töö ära teinud. suur tänu teile. ajakava on järgmine. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on üheksas detsember ja hääletus meie komisjonis toimub kahekümne üheksandal jaanuaril. see tähendab ka seda, et meie koosolek on lõppenud aga koordinaatorid, ma loodan, et teie jääte, sest me oleme välja kuulutanud ka koordineer-, koordinaatorite koosoleku, see algab kell kuus, nii et teil on väike hingetõmbepaus. ja proua esimees palub äh, ka tõlkidel siia jääda selleks, et kell kuus maha pidada koordinaatorite koosolek. aitäh!